This, uh, uh tere hommikust, tere tulemast meie tööhõivekomisjoni koosolekule, kõigepealt teadaanded, kõik keeled peale soome, bulgaaria ja horvaatia keele on täna meil esindatud. päevakorrapunkt number kaks, institutsioonide vahelised läbirääkimised, kõigepealt on toimus meil kolmas kolmepoolsete läbirääkimiste voor IES-i e teemal ja see toimus kuueteistkümnendal mail. mitmete teemade puhul on olnud märgatavaid edusamme, muuhulgas delegeeritud ja rakendusaktide küsimuses. ja aga jäävad veel mõningad üksikasjad, mis ei ole paika saanud, järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimub kolmekümne esimesel mail hommikul Strasbourgis ja mis puudutab töötajate kaitset ohtude eest, mis on seotud kantserogeenide ja mutageenidega töökohal. teine kolmepoolsete läbirääkimiste voor selle raporti osas, kus raportööriks on Claude Rollin, leidis aset seitsmeteistkümnendal ja kahekümne kolmandal mail. räägiti kõigist olulistest küsimustest nende kahe kolmepoolsete läbirääkimiste vooru jooksul, saavutati nii mõndagi ning asjadega jõuame, tehniliste üksikasjadega jõuame ühe, ühele poole juuni alguses. mõningad küsimused jäävad veel lahtiseks, muuhulgas diiseli küsimus. diiseli teemast räägitakse kolmandal läbirääkimiste voorul, mis leiab aset kaheksateistkümnendal juunil. kolmepoolsed lä-, läbirääkimised ametite osas ka seal on saavutatud edusamme. on olnud mitmeid kolmepoolsete läbirääkimiste voore. aga on veel palju lahtisi küsimusi. järgmisena toimub kolmepoolsete läbirääkimiste voor viiendal juunil. nüüd läheme edasi, päevakorrapunkt number kolm tervitame härra Valdis Dombrovskist ja proua Tysonit. meil on nüüd suurepärane võimalus nendega mõtteid vahetada struktureeritud dialoogi raames ning kõigepealt saavad meie külalised võimaluse teha lühikesed sissejuhatavad äh, sõnavõtud, kõigepealt, kõigepealt komisjoni asepresident äh, härra Dombrovskis, seejärel volinik Tyson ning pärast seda on võimalik esitada küsimusi ning sõnavõtte kommenteerida. palun, härra Dombrovskis, teil on sõna. Uh, uh, lugupeetud uh, esimees, lugupeetud tööhõivekomisjoni liikmed, kõigepealt suur tänu kutse eest tänasele üritusele. umbes aasta tagasi hakati rääk-, rääkida, rääkima Euroopa valimistest ja kui valimised toimuvad, siis hakatakse hindama äh, ka seda, mida me oleme oma ametiaja jooksul teinud. me peame kõik kõikidel poliitilistel tasanditel pingutama, et tehnilistest taketest, tõketest üle saada ning jõuda tulemusteni. räägin äh, laiemast sotsiaalmajanduslikust kontekstist ning Euroopa sotsiaalsete õiguste sambast ning uuest mitmeaastasest finantsraamistikust. Need aitavad meil rohkem Euroopasse sotsiaalset Euroopat tuua kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kasvas Euroopa majandus kiiremini kui äh, viimase kümne aasta jooksul äh, juhtunud. esimest korda pärast kahe tuhande seitsmendat aastat kasvasid kõik majandused kõikides liikmesriikides ning skp kasv jääb kahe koma kolme protsendi juurde prognooside kohaselt ka sel aastal seda on tunda ka tööturul, tööhõivemäär on nüüd kõrgem kui kriisieelsel ajal ja tööpuuduse määr on kasvanud, on taandunud kahe tuhande kaheksanda aasta tasandile praktiliselt. heitunute arv, noorte tööpuudus äh, vähenevad ja riigieelarvete olukord on tugevam ning investeeringud kasvavad, aga äh, palgad, palkade kasv on aeglane ja ajutine töö on äh, rohkem levinud kui enne kriisi. selleks, et majanduslikku ning sotsiaalset konvergentsi soodustada, on meil vaja rohkem investeeringuid, muuhulgas ka inimkapitali, on vaja struktuurilisi reforme, kvaliteetseid töökohti ning toe-, tuleb toetada palga, palkade kasvu ning vastutustundlikku fiskaalpoliitikat. selleks oleme loonud Euroopa poolaasta protsessi ja uue raamistiku Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja, ja meil on ka äh, mitmeaastane finantsraamistik, mis peaks seda toetama. Göteborgi kohtumisel kohtumisest alates on komisjon äh, Euroopa sotsiaalõiguste samma, samba kallal tööd teinud, äh, et äh, konvergentsi soodustada ning kohaneda meie ühiskonna, ühiskondade kiire muutusega Nende eesmärkide saavutamine ei ole oluline mitte ainult sotsiaalse progressi seisukohast, see on oluline ka meie konkurentsivõime seisukohast, aga nagu te teate, see sammas eeldab ühist poliitilist pühendumust, liikmesriigid ja kõik institutsioonid peavad oma rolli mängima, sealhulgas ka parlament. komisjon omalt poolt täidab oma kohust, oleme omalt poolt esitanud juba mit-, olulisi algatusi, läbipaistev ja läbipaistvad ja et-, prognoositavad töötingimused, muuhulgas sotsiaalkaitse juurdepääsetavus äh, kõigile ja nii edasi ja nii edasi. volinik Tyson räägib nendest teemadest kohe üksikasjalikumalt. lisaks, lisaks õigusloomelistele ettepanekutele on oluline ka Euroopa majandus poolaasta, mis soodustab kohalikul tasandil progressi ma ei hakanud üksikasjadest põhjalikumalt rääkima, sellepärast et Euroopa poolaastast räägime kahekümne kaheksandal juunil, kui äh, saame ühiselt kokku ka majanduskomisjoniga. Euroopa rahastamisvahendid on olulised reformide ning konvergentsi soodustamiseks, teisel mail võttis äh, äh, kolleegium vastu uue ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja sellele järgnevad järgmisel nädalal konkreetsed rahastamisprogrammid. lähenemisviis on pragmaatiline, realistlik, vastab uutele poliitilistele vajadustele Euroopa Liidus pärast seda, kui Ühendkuningriik on lahkunud. teeme ettepaneku ka selgema, lihtsama ning paindlikuma eelarve rakendamiseks, kus kajastub õige tasakaal uute poliitiliste prioriteetide ja traditsiooniliste prioriteetide vahel eelarves on olulisel kohal konvergentsi toetus ja inimestesse investeerimine. uus reforme soodustav programm, kakskümmend viis miljardit eurot, on mõeldud reformide toetamiseks ning konvergentsi toetamiseks liikmesriikidele, kes tahavad euroalaga liituda meil on ka uus investeerimise stabiliseerimise funktsioon, mis peaks aitama investeeringuid äh, alal hoida, see on kuni kolmkümmend miljardit eurot ja selleks on ka intressimaksete jaoks mõeldud vahendeid. teiseks eesmärgiks, nagu ma ütlesin, oli investeerida inimestesse. komisjon on teinud ettepaneku kõikehõlmava instrumendi kohta Euroopa Sotsiaalfond Fond Pluss, kus on üle saja miljardi euro eelarvesse ette nähtud ja see peaks äh, asendama praeguse killustatud sotsiaalpoliitika rahastamise. uus Euroopa Sotsiaalfond pluss, äh, selle rahastus kasvab kahekümne kolmelt kahekümne seitsmele protsendile ja Erasmus pluss kolmkümmend miljardit eurot Euroopa Solidaarsuskorpsus üks koma kakskümmend kuus miljardit eurot ning sihtotstarbeline rahastamine noorte tööpuuduse vähendamiseks on samuti ette nähtud ESF Plussi raames. samuti teeme ettepaneku Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi parandada ning uusi sotsiaalinvesteeringuid toetada. selleks on meil ka ette nähtud oma äh, lävendid ja äh, lihtsustamissuunised ja uue rahastamistoetusega tahaksime me erinevate vahendite killustatust parandada, inimeste võimekusse investeerida ning soodustada jätkusuutlikku majanduskasvu. lõpetuseks taas kord keskendugem tulemustele et meie töö nii õigusloomelises vallas kui finantsküsimustes jõuaks ühele poole enne järgmise aasta parlamendivalimisi ning uut komisjoni ametiaega ning nii mina kui Mariann anname endast parima selleks, et me saavutaksime kokkuleppe. nüüd annaksingi sõna Mariannile. suur tänu, Valdis lugupeetud esimees, daamid ja härrad, rohkem ühendatud Euroopa on alati olnud meie ühiseks eesmärgiks parlamendis ja komisjonis, me oleme nüüd äh, lõpetanud äh, seitse edukat kolmepoolsete läbirääkimiste vooru, äh, näiteks lähetatud töötajate direktiivi ja ka äh, veelgi äh, ühendatuma Euroopa osas ja see näitab, et me tegelikult oleme võimelised saavutama, mida soovime ja aitäh kõigile, kes sellele kaasa aitasid. meil on ikka veel väga palju veel vaja ära teha, enne kui ametiperiood lõpeb, nii et ma räägiksin sellest, millest me praegusel hetkel räägime. sotsiaalkaitse äh, koordinatsioon, tegemist on ettepanekuga, mis tuleb kolmelt institutsioonilt ja selle ettepanekuga me näitame, et me soovime õiglast ja lihtsustatud äh, tööjõu liikumist. nõukogu juunikoos vaatab üle viimased kaks peatükki ja institutsioonide vahelised läbirääkimised äh, algavad, nii et me soovime veel selle ametiperioodi jooksul selle küsimuse läbi vaadata. minu kõige suuremaks prioriteediks on olnud äh, tegeleda töö tingimustes tekita-, tekkinud vähiga. meil on kolm direktiivi ette valmistatud, esimene on juba vastu võetud ja on nüüd osa siduvast õigusloomelisest raamistikust. esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus eelmisel nädalal parlamendis ja eile õhtul toimus veel üks voor, edukas, nii palju võib öelda ja me vaatame nüüd väga hoolikalt teie ettepanekut, et uued definitsioonid äh, sisse panna täpselt samamoodi nagu ka diiselmootorite heitmed. me peaksime arvestama praegu olemasolevate teaduslike äh, tulemustega äh, ja ka õhusaastega. meil on ka Euroopa juurdepääsetavuse ettepanek, ka siin institu-, fraktsioonide vahelised läbirääkimised lõppesid, aga me peame seda tööd kiirendama. kui me tahame veel kokkuleppele jõuda Bulgaaria eesistumise ajal. ma tean, et parlament on üles näidanud paindlikkust selleks, et äh, kokkuleppele jõuda ja ma loodan, et nõukogu on nüüd võimeline sama tegema. see teeniks kaheksa kakskümmend miljonit Euroopa kodanikku, kellel on puue ja samamoodi aitaks see ka ettevõtteid siseturul. töö ja pereelu ühitamise ettepanek, meil on väga hea meel, et ka teie toetasite seda kõrget taset, ähm, mille meie olime valinud. pere ja tööelu ühitamine on ülitähtis väga paljudele eurooplastele, nii meestele kui ka naistele, aga samal ajal on see tähtis ka konku- äh,, konkurentsivõimele, sellepärast et kolmsada seitsekümmend miljardit eurot läheb meil kaduma igal aastal just palgalõhe äh, pärast nii et äh, tegemist on ka väga tähtsa ettepanekuga. nüüd läbipaistvad ja ähm, etteennustatavad töötingimused, tegemist on osaga Euroopa sotsiaalsete õiguste sambast ja me ole, me siin lähtunud just ohtlikest töökohtadest, nii nagu ka teie oma resolutsioonis. nõukogu soovib juunikuus jõuda kokkuleppele ja ma loodan, et mõlemad seadusandjad suudavad selle tähtsa ettepaneku kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kevadel vastu võtta. kolmepoolsed ametid. alusmääruste äh, Äh, alased läbirääkimised EU OSHA Cityfopi ja Eurofondi üle käivad, nüüd on vaja jõuda kokkuleppele nõukoguga selleks, et äh, määrused üle vaadata, kaasajastada ja leida ühine lähenemine. nüüd äh, Tööjõuamet, järgmine päevakord, päevakorrapunkt, mis näeb ette et ma seda esitleksin, nii et ma selle kohta mitte midagi ei ütle. nüüd äh, sotsiaal, Euroopa sotsiaalkindlustuse number, te soovite saada Euroopa sotsiaalkindlustuse kaarti, aga meie ei ole praegusel hetkel seda ettepanekut veel teinud. Te teate ja ootate meilt seda sotsiaalkindlustuse numbrit, aga me teame, Äh, liikmesriikide sotsiaalkindlustuste süsteemidest, et äh, tegemist on väga tehnilise lahendusega, äh, kulu-tulu analüüse tuleb läbi viia ja sellepärast me jätkame seda tööd. proua esimees, daamid ja härrad me oleme üheskoos väga palju saavutanud. ma arvestan sellega, et te aitate meil lõpetada kõik need lahtised küsimused veel selle ametiperioodi jooksul. me peaksime tõestama nii kodanikele, kõikidele kodanikele, et sotsiaalne Euroopa on tegelikult ka olemas nende jaoks ja ma ootan juba koostööd teiega. And... aitäh, esimees, ütleb esimees, võin teile kõigile kinnitada, et kõik selle komisjoni liikmed töötavad palehigis selleks, et me saaksime võimalikult paljud lahtised küsimused lõpetada. ja nüüd annan sõna koordinaatoritele. kõigepealt David Kaasa Rahvaparteist, palun. aitäh, esimees, tere hommikust kõigile eriti volinik Dombrovskisele ja volinik Tysonile täna hommikul siia tulemast ja pidamast siis arutelu struktureeritud dialoogi raames. paljud teist eeldaks, et ma räägiksin töö ja pereelu ühitamisest, sellepärast et aga ma ei tee seda, sellepärast et me praegusel hetkel me vaatame läbi kompromissettepanekuid, nii et äh, pigem ei ütleks midagi ja ma loodan, et järgnevatel äh, päevadel jõuame siis kokkuleppele kõige raskemates küsimustes, aga mul tuleb öelda, et parlament toetab teid, proua volinik. probleemiks võib osutuda nõukogu, nii et äh, me peaksime selle peale mõtlema, kui asi nii kaugel. minu küsimus puudutab tööjõu liikumist. nagu kõik teate, Euroopa kontrollikoda koostas sellel aastal aruande tööjõu liikumise kohta Euroopa Liidus. ja minu küsimus on nüüd selles, kas komisjon kavatseb midagi ette võtta soovituste osas, mis puudutab olemasolevaid meetmeid tööjõu liikumise tagamiseks, et liikmesriigid koguksid statistikat tööjõu liikumise kohta, samamoodi äh, tasakaalu nihete kohta tööjõu, tööturul ja kuidas siis äh, rahastatakse, kas meil on olemas ka mingeid vahendeid äh, tööjõu liikumise tagamiseks? aitäh, härra Kaasa, järgmisena Agnes Jungerius äh, sotsiaaldemokraatide hulgast. aitäh, esimees tulin siia täna ekstra just äh, töö ja pereelu ühildamise pärast, tahaksin seda nii öelda, aga vist oleks ebaviisakas külaliste suhtes. aitäh siia tulemast. mind tõesti huvitab see töö ja pereelu ühildamine, aga räägime sellest mujal. mul on kaks küsimust else um, uh, partly mentioned, partly uh, not mentioned. We are all aware that we only a year before valimised on aasta pärast. nii et aega on vähe, palju on vaja ära teha. eriti just meie komisjoni pädevusvaldkonnas. volinik Tyson, tahaksin teada sotsiaalkindlustuse numbri kohta ja ma kuulsin küll, et te ütlesite, et äh, üritame siin lahendust leida ja valmistame seda ettepanekut ette, kuid äh, milliseid tagatisi saate teie meile anda selle kohta, et see ettepanek tehakse veel selle ametiperioodi jooksul, see on osa õiglase tööjõu liikumise paketist ja muidugi me olime pettunud, et märtsikuises ettepanekus seda ettepanekut sees polnud, aga mis tagatisi saate te meile anda selle kohta, millal siis seda tehakse? teine asi, mida te ei maininud, äh, laste tagatis. ma ei tea, kas te mäletate seda esimest kuulamist uue komisjoni kolleegiumiga, kus me ütlesime, et meil on vaja laste tagatist, ettevalmistused lükati käima aga nüüd me tahaksime teada, kas liha ka luudele pannakse veel selle ametiperioodi jooksul? nii et äh, millal te siis äh, hakkate rakendama kõiki neid ettepanekuid, mis tulid ettevalmistavast tööst? aitäh, järgmisena Ulrike Trebesius, kes esindab ECR fraktsiooni aitäh, esimees, lugupeetud äh, volinikud Dombrovskis ja Täissen praeguse ametiperioodi ajal on meil tõesti suurte eesmärkidega õigusloomised ettepanekud tulnud komisjonilt ja tihti on selle taga tahe sotsiaalsete õiguste sammast üles ehitada ja selles osas on mul teile mõlemale kaks küsimust. kõigepealt, kuidas on lugu praegu öö, äh, öö, andmekaitsemäärusega äh,? tegemist oli suure õigusloomelise ettepanekuga, mis on aga endaga kaasa toonud väga palju suuri probleeme. head õigusloomelised ettepanekud peavad äh, olema rakendatavad ja ei tohi kodanikke koormata. kas nüüd on tõesti nutikas ametiperioodi lõpus hakata nii palju uusi õigusloomelisi ettepanekuid tegema? me nägime, et äh, teenuste kaart kukkus parlamendis läbi kas ei oleks pidanud kohe alguses neid ettepanekuid tegema selleks, et ametiperioodi ajal oleks olnud piisavalt aega, et neid küsimusi läbi arutada? ka kõige parema tahtmise juures võib äh, osutuda veaks see, et ametiperioodi lõpus üritatakse veel äh, mingeid e tulemusi saavutada. teiseks ähm,, sotsiaalõiguste sammas on endaga kaasa toonud väga palju erinevaid õigusloomelisi ettepanekuid, mida me praegusel hetkel äh, läbi vaatame, nagu näiteks Tööjõuamet, millest me täna veel räägime, või samamoodi ka direktiiv, millega tehakse siis ettepanek äh, läbipaistvate ja korralike töötingimuste kohta. sotsiaalõiguste sammas on kõigest poliitiline avaldus, aga nüüd on jäänud meile mulje, et äh, selle sambaga minnakse kaugemale. ridade vahelt on võimalik lugeda, et äh, koda kodanikele üritatakse seda äh, avaldust kui seadust maha müüa ja äh, teie õigusloomelistest ettepanekutest tuleb see ka välja. kas teie ei arva, et mis puudutab kohustusi ja õigusi, siis äh, te üritate kodanikele seda sammast hoopis teistmoodi maha müüa, kui see tegelikult alguses mõeldud oli? aitäh! ma ei näe härra Calvet Chambon ega ka prouat Labajovat siin saalis see tähendab seda, et järgmisena saab sõna proua Kaari. tere äh, hommikust kõigile, räägin taani keeles täna. suur tänu teie sissejuhatavate sõnavõttude eest, ma tahaksin ühe teema tõstatada, mida te tegelikult ei maininud, aga ma loodan, et äh, millest te äh, olete valmis rääkima, nimelt sotsiaalne protokoll sotsiaalne see protokolli mõte on see, et me peaksime äh, võrdsustama töövõtjate õigused äh, ja liikuvuse kontekstis seda, me oleme seda tahtnud Euroopa ametiühingute poolt juba aastaid ja üha rohkem liikmesriike on sellest rääkinud ja Euroopa Parlament äh, juba ka eelmise aasta jaanuaris otsustas, et me tahame sellist lähenemisviisi. kuidas komisjon ja teie siis olete valmis äh, selle kallal tööd tegema, kas selline sotsiaalne protokoll võiks olla komisjoni tulevane algatus või mitte? ja siis äh, sotsiaalkindlustusnumber. kas äh, selles osas on mingisugune ajakava paigas, kas te võiksite meile öelda, millal on oodata sellist ettepanekut? aitäh. Thank you, I will give the floor to aitäh. Jean Lambert, palun, Roheliste fraktsioonist. aitäh kõigepealt äh, tahtsin head äh, meelt avaldada selle üle, mida siin öeldi diisli kohta, sellepärast et see mõjutab äh, tööturu teatud sektoreid vägagi palju, täpselt samamoodi nagu ka rahva tervist üleüldiselt, nii et me tõesti loodame siin saada võimalikult parima tule-, tulemuse mina tahaksin tõstatada küsimuse, mis puudutab eelarvet ja mitmeaastast finantsraamistikku ja eriti ühissätete määrust. sest see, mida meie siin oleme kuulnud ja jätab mulje, et äh, horisontaalseid põhimõtteid võidakse õõnestada ja mul on väga hea meel, et te ütlesite, et tahate jääda partnerluse osas ja mitmetasandilise valitsuse osas praegusele seisukohale ja ka horisontaalsete põhimõtete juurde, eriti mis puudutab võrdsust ja mittediskrimineerimist ja volinik Tyson mainis siin juba mõningaid küsimusi ka soolise ebavõrdsuse kohta nii et äh, see, mis puudutab äh, mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, on tõesti väga tähtis, täpselt samamoodi nagu ka jätkusuutlik areng. eriti, kui me räägime sellest, äh, mis meil on vaja tulevikus sätestada. mina sooviksin tugevamaid ettepanekuid äh, ÜRO puuetega inimeste konventsiooni osas, eriti mis puudutab äh, kulutusi uue programmiperioodi jooksul. aitäh! EFTD fraktsiooni esindajat ma saalis ei näe ja samamoodi ka NF-i esindajat, see tähendab seda, et sõna saavad uuesti volinikud ja siis on terve rida äh, teisi, kes soovivad sõna saada ja märkuseid teha, aga kõigepealt annan sõna volinikele selleks, et nad saaksid vastata esimestele küsimustele, nii et palun, härra Dombrovskis uh,. Uh, honorable members uh,, thank you for those uh... Yeah.. austatud liikmed, aitäh teile küsimuste eest. alguses räägin üldisematel teemadel ja siis asun konkreetsemate küsimuste juurde. esimene küsimus puudutab tööjõu liikuvust Euroopa Liidus. praegu hindame kohtute soovitusi sellel perioodil on tööjõu liikuvus olnud Euroopa Komisjoni jaoks oluline teema seetõttu oleme teinud ettepaneku ka Euroopa Tööjõuameti asutamiseks. ja äh, tööjõu liikuvuse teema on väga oluline ja õiglane tööjõu liikuvus jääb endiselt komisjoni äh, päevakorda tähtsale kohale. ja siis äh, küsimused mis puudutavad sotsiaalset sammast, sotsiaalse samba põhimõtteid. ning konkreetseid õigusloomelisi ettepanekuid sellega seoses. just nimelt nii me oma tegevust tegelikult plaanisimegi. kui me sotsiaalset sammast välja kuulutasime Göteborgis me üsna selgelt kuulutasime välja, et sotsiaalne sammas on põhimõtted, hõlmab endas põhimõtteid, mis iseenesest ei anna mingisuguseid uusi õigusi, vaid et sotsiaalne, sotsiaalse samba põhimõtteid hiljem kinnitatakse konkreetsete õigusloomeliste ettepanekutega näiteks äh, sotsiaalkaitse kõigile, õiglased töötingimused äh, ja nii edasi ja nii edasi, õigusloomelised ettepanekud äh, selles vallas on just nimelt sotsiaalsamba põhimõtete jätkutegevus nii-öelda. mingit vastuolu seal ei ole minu meelest. ja mis puudutab õigusloomeliste ettepanekute arvu, mis on juba esitatud või mida juba esitatakse enne ametiaja lõppu siis kui me räägime asjadest omavahel komisjonis, siis on üsna selge, et äh, meie õigusloomeline töö on äh, intensiivne, aga pärast äh, maikuud meie tempo aeglustub. nii et me katsume asjadega võimalikult kaugele jõuda mai lõpuks ja ametiaeg on lõppemas tõesti, aga, aga samas üks aasta on veel jäänud ja aasta on teatud mõttes pikk aeg, kui teha tööd intensiivselt. nii et äh, katsugem nüüd siis keskenduda järgmistel kuudel nüüd siis äh, vähem uutele algatustele ja uutele ettepanekutele, vaid äh, ja rohkem keskenduda nendele algatustele, mis on juba esitatud ja nende täiendamisele mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ning äh, ühissätete määrust, siis äh, töö jätkub. ma ei ütleks, et äh, sellega õõnestatakse juba olemasolevaid horisontaalseid tööpõhimõtteid, tuuakse lihtsalt sisse uued elemendid, nagu näiteks paremad sidemed struktuurireformidega, Euroopa poolaastaga, samuti muudetakse sujuvamaks ning lihtsamaks äh, haldusnõuded neile, kes äh, erinevaid projekte praktikas ellu viivad äh, ja loodetavasti ettepanek kujuneb tasakaalustatuks. mis puudutab konkreetset küsimust kantserogeenide kohta ja diiseli heitmete kohta siis praegu meie ettepanek kantserogeenide ning mutageenide direktiivi kaasajastamiseks on äh, üks osa sellest tööst, mida me teeme eeskirjade kallal, millega töökohal ohtlike ainetega kokkupuutumist äh, vähendada ja ohte vähendada, äh, see töö tugineb teaduslikul, teaduslikele tõenditele ja need tõendid arenevad pidevalt Äh, teadusbaas areneb pidevalt, praegusel hetkel ei olnud piisavalt teaduslikku tõendeid diisli kaasamiseks, aga, aga me saame üha rohkem äh, informatsiooni ning tulevikus võib-olla kaalume ka diisli äh, piiramist töökohal uh,. Thank you very much uh, for all the questions. suur tänu kõikide küsimuste eest töö, liikuvus, võib-olla vastaksin siis oma keeles, sellepärast et meil on olemas tõlgid, äh, rohkem tõlke kui kunagi varem, kasutagem ka need ressursid ära, suur tänu paindlikkuse eest! Äh, äh, mis puudutab tööjõu liikumist ja tööjõuametit, siis me arvestasime praegusel hetkel Kontrollikoja märkustega. kontrollikoja aruande jõudis meieni enne, kui me tegime Tööjõuameti äh, loomist puudutava ettepaneku ja ilmselgelt me arvestasime nende märkustega, eriti mis puudutab Euresi portaali ja seda, et me peame hoolitsema sellest, et seal oleks rohkem informatsiooni ja et need meetmed, mis seal on, oleksid ka rakendatavad ja et inimesed täpselt ka teaksid, mis on nende õigused ja millised võimalused äh, avanevad neile tööjõu vaba liikumisega. nüüd sotsiaalkindlustuse number tõesti, see on võtnud rohkem aega, kui ma ise oleksin arvanud, et läheb. kui me selle numbri sisse viime, peab see ettepanek olema väga hea, see peab olema hea meede, meil on vaja rohkem tehnilist informatsiooni selle kohta, mis on parimad võimalused. ja peale selle tuleb meil vaadata veel ka seda, et me selle numbri sisseviimisel eh, nii õigusloomelise ettepaneku tõhusalt välja töötaks, kui mõtleks ka selle peale, kuidas seda kõike üheaegselt kogu Euroopas sisse viia. nii et tõesti, meil on vaja veel mõelda, enne kui me saame konkreetse ettepaneku teha, ükskõik milline see ettepanek siis ka poleks aga me uurime võimalusi, nii et ma ei saa öelda, et sotsiaalkindlustuse number on pandud sahtli põhja, ei, ei, me tegeleme sellega ja vaatame, mida on võimalik sisse viia ja kas meil on võimalik seda kõike teha praeguse ametiperioodi ajal. ja kui me selle ettepaneku teeme, siis see peab olema midagi, mis tõesti ka aitab meil elektroonilistesse andmepankadesse ähm, inimesi numbritega panna, nii et kõik oleksid siis digitaalselt äh, kajastatud kantserogeenid ja diisliheitmed. kolmepoolsed läbirääkimised käivad ja diislit me ei olnud sisse viinud sellepärast, et meil ei olnud piisavalt teaduslikke andmeid ja ka nõuandev äh, komitee ei olnud äh, seisukohal, et äh, seda peaks juba praegu tegema, kuid nüüd on terve rida liikmesriike vastu võtnud otsuseid äh, näiteks äh, Saksamaa ja Austria äh, heitmete kohta ning me oleme saanud ka rohkem teaduslikke andmeid, mida kõike kasutatakse kolmepoolsetel läbirääkimistel. kui parlamendil õnnestub nõukogu veenda, siis meie muidugi toetame parlamendi ettepanekut, äh, meile see ettepanek meeldib ja me oleme veendunud, et kui soovitakse, siis on võimalik ka kokkuleppele jõuda, võib-olla juba praeguses kolmepoolsete läbirääkimiste voorus nii et äh, nähe, olles näinud nüüd neid uusi teaduslikke tulemusi, leiame me, et see on võimalik. kas veel uusi ettepanekuid tehakse? ÜRO puuetega inimeste konventsiooni raames, ei, meie ei tee enam õigusloomelisi ettepanekuid, mida ei ole välja kuulutatud ja mis ei ole komisjoni tööprogrammis. aga me tõesti juurdepääsetavuse ettepanekuga tegeleme väga palju ja see on ka tegelikult osa ÜRO puuetega inimeste konventsioonist ja me tõesti üritame selle töö lõpule viia veel selle ametiperioodi ajal, sest see aitab kaheksakümmend miljonit puuetega inimest Euroopas ja me võime tegelikult arvestada ka sellega, et tulevikus on meil veelgi rohkem puuetega inimesi, seegi ka neid, kellel, keda see ettepanek puudutab. mittediskrimineerimine ja sooline võrdõiguslikkus. tegemist on põhiõigustega ja oma seadusloomeliste ettepanekutega peame me hoolitsema selle eest, et nendest õigustest kinni peetakse. mida me veel teeme? eesoleva aasta jooksul olen täiesti nõus äh, volinik Dombrovskisega, meil on veel terve aasta ees, meil on korralik tööprogramm, institutsioonide vaheline programm, programm ja me oleme öelnud, et peame tegelema suurte küsimustega, jätma väikesed kõrvale ja need ettepanekud, mida me teeme, nende puhul tuleb siis omavahel kokku leppida ja üheskoos pingutada selleks, et äh, need ettepanekud siis ka rakendada ja praegusel hetkel on väga palju veel, mida on vaja teha, meil on terve aastaga aega ja ma tegelikult siin parlamendis õppisin seda, et viimase tunnini tehakse tööd ja tõesti, me loodame, et meil õnnestub kõik ettepanekud ka edukalt lõpule viia. nüüd äh, laste tagatis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillis koostati töödokument äh, ja siin on näidatud, äh, et nii kohalikul, riiklikul kui ka Euroopa tasandil tuleb midagi ette võtta. võib-olla ei ole teil aega olnud, aga kui te loete riikidepõhiseid soovitusi, mida eile esitleti, mis eile ka vastu võeti, siis te näete, et seal on terve rida ettepanekuid, mis puudutavad lapsi ja lastehoidu, laste päevahoidu. varem sellele väga palju tähelepanu ei pööratud, nüüd seda tehakse ja väga tähtis on ka see, et komisjon on praegusel hetkel välja töötamas pilootprojekti, mis põhineb just sellel lastetagatise ettepanekul. ma arvan, et sellega, proua esimees, vastasin ka kõigile kõige tähtsamatele küsimustele. Thank you very much uh.... suur tänu uh,. ma, proua Tyson, teie jääte siia, aga härra Dombrovskis peab lahkuma. võib-olla uh, küsime teie käest uh, hiljem veel küsimusi. praegu andsite meile ülevaate sellest, millega hetkel tegelete, seega ootan teie poolt äh, uusi teateid. nüüd annan sõna neile, kes on soovinud sõna võtta, härra, härra Berinski, sõna on teil. aitäh, minu küsimus äh, oli mõeldud äh, asepresident Dombrovskisele, kuid ta juba lahkub seega loodan, et volinik Tyson hoiatab teid ette, et saadan talle oma küsimuse eraldi, sest see on väga oluline. see puudutab sotsiaalset dialoogi, sotsiaalset partnerlust oleme täna ähm, rõhutanud sotsiaalse Euroopa tugevdamise tähtsust ja sotsiaalsete õiguste tugevdamise tähtsust. Äh, kodanikel on õigus õiglasele palgale, mis äh, tagab äh, õiglase elatustaseme. õigus kaheksa ütleb, et sotsiaalpartneritel, sotsiaalpartnerit julgustatakse pidama dialoogi äh, ja samas austama üksteise autonoomiat põhjenduspunktis kakskümmend on selgelt kirjas, et sotsiaaldialoogil on keskne roll sotsiaalõiguste tugevdamisel ning jätkusuutlikul ja kaasaval äh, arengul struktureeritud dialoogiks ettevalmistamise käigus vaatasin üle ka kolleegide esitatud ettepanekud, mis palusid äh, komisjonil kasinuspoliitika lõpetada ja ehitada üle õiglane süsteem Äh, ja äh, kollektiivläbirääkimiste äh, teema on oluline, palkade indekseerimine ja sellega on kaasnenud ebavõrdsus. ebavõrdsus on peamiseks väljakutseks Euroopa Liidu, Euroopa projekti tuleviku seisukohast. nii et lühidalt ma usun, et ähm, komisjoni asepresident Dombrovskis, kelle portfelli kuulub ka sotsiaalne partnerlus, on lasknud käest ära suurepärase võimaluse sotsiaalsete partnerlussuhete edendamiseks tööturu osapoolte äh, vahel ja Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimine kannatab ka selle all, ta rääkis, et meil on vaja õigusakte selleks, et nendest äh, õigustest saaks ka reaalsus. aga põhjendus punkt neliteist äh, äh, eeldavad, eeldab kõigepealt konkreetseid äh, meetmeid või õigusloomelisi ettepanekuid ja komisjon ja liikmesriigid peavad tegelema ka nende meetmetega, kuid komisjonil on oluline roll rakendamise edendamisel. nii et saadan siis kirjaliku küsimuse omalt poolt asepresidendile, aga rääkides sellest konvergentsi edendamisest, ülespoole liikumisest äh, ja seejuures äh, jättes kõrvale tööturu osapoolte vahelise dialoogi ja kollektiivläbirääkimiste teema, on äh, suur puudus asepresidendi lähenemisviisis ja, ja komisjoni tegevuses, see on keskne teema, ma ei tahaks sellest liiga pikalt rääkida, aga mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis see, et Euroopa Sotsiaalfond pluss on äh, sellise lähenemisviisiga, on äh, küsitava väärtusega ja äh, me tahaksime, et meil oleksid erinevate fondide öö, oma erifunktsioonid alles, me tahaksime toetust kõige enam puudust kannatavatele inimestele, neile, kes kannatavad äärmise vaesuse all, kui me paneme kõik üht ühte patta üheks suureks omnibussifondiks, siis minu arust äh, erinevate fondide väga olulised, äh, eluliselt olulised funktsioonid kannatavad. suur tänu! Uh, my gut feeling is that this is really your issue, man. aitäh, äh, mul on tunne, et selle teemaga tegelete siiski teie, proua Tyson seega, kas soovite äkki sellel teemal sõna võtta, kuna härra Dombrovskis ei ole enam siin? Te tegelete nende teemadega väga lähedaselt, seega palun, sõna on teil. aitäh, proua esimees, kui lubate, siis äh, annaksin äh, esialgse vastuse, kuid loomulikult võite te kirjutada ka ase-, äh, president Dombrovskisele see komisjon, kõik komisjoni liikmed võtavad äh, seda teemat väga tõsiselt. see on äh, meie poliitilise lähenemise südames. meie ametiperioodi esimesel aastal soovisime luua uue sotsiaalpoliitika lähenemise, sest me nägime, et äh, majanduskriis mõjutas äh, paljusid liikmesriike tugevalt ja me jõudsime kokkuleppele selles, mida peaksime selles osas ära tegema, me soovime toetada sotsiaalpartnereid nüüd äh, on sotsia-, toimub sotsiaalpartnerite vahe, vahel reaalseid arutelusid, mitte ainult äh, viisakaid kirjavahetusi, kui nii võib öelda. meil on nüüd äh, ühised eesmärgid, kõik suhtlevad omavahel, see puudutab sotsiaalpartnerite vahelist dialoogi. me lubasime seda koos teha ja meil ei ole sotsiaalpartneritele mingeid etteheiteid seda ka suurte poliitiliste teemade puhul, näiteks eh, energeetika. seega alati konsulteerime sotsiaalpartneritega suurte teemade puhul, samuti ka sotsiaalteemade puhul oleme sotsiaalpartneritega suhelnud palju paremini kui varem, oleme andnud neile teavet et äh, Euroopa tasandil kõikide etappide ajal kohtume nendega regulaarselt ja ka enne, kui riigipõhised, äh, riigipõhiseid raporteid koht-, koostama hakkasime, kohtusime liikmesriikide partneritega samuti oleme palunud liikmesriikidel sotsiaalset äh, dialoogi edendada ja on kaks liikmesriiki, kus oleme me väga konkreetselt andnud soovitusi, kuidas paremini teha koostööd sotsiaalpartneritega siseriiklikul tasandil oleme tegelenud äh, oma sotsiaalpartnerite jõudluse suurendamisega ka asepresidendi mainitud tugiseenused tugiteenused saavad äh, sotsiaalpartnereid toetada. me täidame alguses antud lubadusi, seega minu seisukohalt on veidi hämmastav selliseid kommentaare kuulda, sest mina näen enda seisukohast hoopis vastupidist, samuti mõistan ma, et liikmesriikides on äh, küsimusi ja teatud asju saaks paremini teha kui me võtame äh, sotsiaalõiguste sammast väga tõsiselt. ja mis puudutab Euroopa Sotsiaalfond pluss ettepanekut, siis jah, ma äh, plaanisin, ma palusin kolleegidel äh, seda lähenemisviisi toetada, sest see võimaldab meil äh, inimkapitali paremini investeerida äh, Äh, ja ma võin teile lubada, et sellega aga ei kannata teised, see ei tähenda seda, et kõige enam puudust kannatavad inimesed, nende jaoks enam vahendeid ei oleks, tegemist ei ole sellise kõikide asjade ühte potta panemisega, me võitleme selle raha eest, see on, äh, sellel on suurem osa ühtekuuluvusrahastuses kui varem, sellepärast et meil on varem, meil on vaja seda, meil ei ole mitte ainult konvergentsi probleemid, konvergentsi probleemid ei ole kuskile kadunud, need on alles, meil on vaja Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, aga rahastada tuleb ikkagi ka ennekõike oskustesse. see kehtib kogu Euroopa kohta, kasutame vahendeid siis äh, nii hästi kui vähegi võimalik. suur tänu, härra Pavel, kaks minutit, suur tänu, äh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud volinik, suur tänu see teie aja ja teie küsimuste eest, paar küsimust teile mis äh, puudutab mõningaid, mis puudutavad mõningaid teemasid, millest me täna oleme siin rääkinud. sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine on teema, mille puhul läbirääkimised käivad, aga ma tunnen tõsiselt muret äh, sellepärast, et mõned liikmesriigid juba viivad sisse peretoetuste indekseerimise oma õigustes, õigusesse. Austria näite võib siin tuua. Austria asub esimesest juulist eesistuja toolile ja kui me räägime võrdsest palgast võrdse töö eest, siis peaksime rääkima ka võrdsete toetuse eest, toetuste teemast võrdse töö eest samas kohas. ja ma küsiksin siis, mida saab komisjon selliste meetmete vastu ette võtta, nende meetmete vastu, mida mõningad liikmesriigid kavatsevad oma siseriiklikusse õigusesse sisse viia ning millega diskrimineeritakse minu arvates töötajaid. ja teiseks, tahaksin äh, rõhutas, juhtida tähelepanu sellele, mida ütles meie Äh, fraktsiooni esindaja sotsiaalkindlustusnumber ning sotsiaalkindlustuskaart, sellega tuleb selle ametiaja jooksul tegeleda, see on prioriteet meie jaoks ja sellega on minu arvates võimalik mõningaid probleeme lahendada ja seda tuleb teha võimalikult kiiresti. loomulikult tuleb asju teha õigesti, aga tuleb teha ka võimalikult kiiresti, et selle ametiaja jooksul läbirääkimistega ühele poole saada ja asjad, ja et asjad saaksid rakenduda võimalikult ruttu. tegemist on nii tähtsa teemaga ja mul on veel kümme sekundit jäänud, äh, seetõttu tahaksin öelda, et ma tunnen muret äh, sellepärast, et Erasmus plussi äh, rahastust kahekordistatakse ainult, minu arvates oleks seda vaja kolmekordistada vähemalt, nii nagu parlament seda soovis, loodan, et ka teie toetate sellist lähenemisviisi, aitäh. Thank you, Mr Mann. suur tänu, Jaanle Mann. aitäh, esimees. kaks minutit anti aega kolleeg Pirinski, keda ma väga hindan, tema küll äh, pingutas üle kuus minutit ja kaheksateist sekundit, ütlen lihtsalt protokolli vahemärkuseks, katsun siiski kahest minutist kinni pidada. selle nädala alguses saime teada, et parlament ei aruta mitte juunis, vaid juba maikuus neid küsimusi ja järgmisel nädalal me hääletame eelarvekomisjonis kolmkümmend kaheksa inimest hääletas poolt ja neliteist vastu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusele. nojah, tulemus ei olnud küll väga veenev, aga peame sellega nõustuma. nüüd, kallis Mariann, me peame rääkima ka töölähetustest. näiteks Prantsusmaal ja Belgias on nii, et töölähetusi raskendatakse selle kaudu, et enne on vaja dokumente esitada, on vaja eelnevalt registreerida ja kui seda ei tehta, siis järgnevad karistused. ja nüüd öeldi, et auditid näitavad selliseid reegleid. meie aga neid ei leidnud, nii et nüüd on tegemas nüüd see, et on erand kaheksa päeva. kas see on ikka veel Euroopa Komisjoni ettepanek, kas seda tagatakse? sest tegemist on väga tähtsa valdkonnaga. ma olen tõesti saanud väga palju kirju väikestelt ja keskmise suurusega ettevõtetelt, kes on öelnud, et nad ei saa seda teha, tegemist on täiesti tavaliste lähetustega, ei ole nii, et hakatakse siin äh, lähetamisest mööda minema, meil on tõesti vaja siin infot, mis aitaks äh, see, selleks, et töötajate lähetamise direktiivi puhul kõhklused kõrvatada. ja nüüd see teiseks, mul on veel neli või kaheksa sekundit, Erasmus pluss, tõesti, siin tuleb midagi ette võtta. kallis Marianne, Erasmus pluss on ilmselge Euroopa projekt ja siin tuleb äh, rohkem vahendeid leida. väga tähtis, äh, suisa ülitähtis ja inimesed peavad tundma, et äh, rohkemast Euroopast on rohkem kasu kui vähemast Euroopast. aitäh, härra Mann. järgmiseks härra Sarjanopolus, palun eh Ας δούμε για ποια κοινωνική Ευρώπη μιλάμε. Me paradigma την... millisest sotsiaalsest Euroopast me räägime? võtame siin ühe näite, Kreeka. eile hommikul peaminister Tsipras äh, juubeldas parlamendis ja ütles, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta augustis saab Kreeka memorandumi alt vabaks ning äh, enam ei ole nad äh, institutsioonide järelevalve all. kas see on tõesti tõsi? Äh, komisjon näeb aga ette uusi meetmeid kahe tuhande üheksateistkümnendaks, kahe tuhande kuni kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks mitmeaastaseid kohustusi pärast memorandumi lõppu. Äh, mitte ainult meetmed ei jää, varasemad meetmed ei jää jõusse, vaid kavatsetakse hakata rakendama uusi meetmeid ilma ajakavata rahva mahasurumiseks ning Kreeka valitsus ütles, et äh, enne igasugust äh, paistab, et äh, enne igasugust õigusloomilist ettepanekut peavad institutsioonid oma rohelise tule andma sellisele ettepanekule Kreekas ja. ja viis protsenti avalikest vahenditest, seda tuleb viis protsenti maksude kaudu rohkem juurde koguda, kes kavatseb seda teha? ja kes ma, kes, kuidas äh, päeva, peab maksma maksu, kes peaksid maksma maksu? Äh, suurendamise eest äh, räägitakse sellest, et maksuvaba tulu kavatsetakse piirmäära kavatsetakse vähendada, see puudutab kõige vaesemaid inimesi. ja Ateena ja Thessaloniki teema, kollektiivlepped ja memorandumi kohaselt kollektiivläbirääkimised ja kollektiivlepped tühistati Kreekas, aga kollektiivleppeid võib sõlmida ühel tingimusel, juhul kui ettevõtted teevad, teenivad suurt kasumit ja kollektiivsed palgakokkulepped tühistatakse muidu veeettevõtetes ähm, ja ka pärast äh, ka augustit kaheksa tuhat kaheksateist plaanitakse, nagu me kuulsime, pensioni kärpimist. Äh, ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate? Eduard Martin. Oui, merci, c'est bien Eduard, mon prénom um.... suur tänu. Eduard ongi tõesti minu eesnimi üks aasta enne mandaadi lõppu kuulutada välja, et komisjon kavatseb kiiresti hakata tegelema sotsiaalsambaga, noh, ega me kurta ei saa, aga, aga taktika seisukohast jah, äh, kolmekordne A sotsiaalvaldkonnas mm, on äh, küll tore, aga mulle meeldiksid kvaliteetsed tekstid, mitte kvantiteedile keskenduma. toon teile näite ma ei hakka siin hukka mõistma komisjoni algatust, Euroopa Komisjoni algatust äh, töö ning eraelu ühendamise valdkonnas, aga tundub, et tegemine on silmakirjalikkusega, sellepärast et äh, neliteist riiki ei äh, ole võimaldanud äh, vastava direktiivi läbilaskmist ja minu riik on ka häbiväärselt käitunud selles valdkonnas. loodetavasti õnnestub meil kanda hoolt selle eest, et naiste ja meeste võrdne kohtlemine ka vanema rolli osas näeb siiski ilmavalgust ning komisjon ei loobu pingutustest selles vallas, meie vähemalt ei kavatse seda teha. ja siis veel õiglane üleminek, rääkisite just ametiühingute rollist ning tööturu osapooltest, sotsiaalpartneritest ja me oleme soovinud juba varem, et kõik, mis on seotud õiglase ülemineku fondiga äh, ja Äh, siis teg-, tegutseda tuleks kohalikul tasandil, kaasates sotsiaalpartnereid, aga Euroopa Komisjon on sellele vastu astunud. Euroopa Komisjon on öelnud, et õiglase ülemineku fond peaks olema nii-öelda moderniseerimise öö, ähm, tallermaa, ähm, äh, kus ei ole kohta, nagu paistab äh, tööturu osapooltel, te ei saa hakata veel, te, te, te ei saa lihtsalt panna kinni kaevandusi, ma ei tea, Poolas või kuskil äh, ilma kuulamata, mida teised ütlevad, äh, siiski tuleks äh, midagi ette näha selleks ja siis veel tegevus. kriis Ameerika Ühendriikidega. välisinvesteeringud on tähtis teema meie jaoks ning komisjoni ja nõukogu positsioonid ning seisukohad ning Euroopa Parlamendi on inimesi, kes ei ignoreerivad seda äh, asjaolu, et äh, Hiina äh, kavatseb investeerida väga palju meie te-, meie tehnoloogiasse ja võib-olla, et me jääme kaotajateks, kui Trump meist ette jõuab. ja mis puudutab naiste ja meeste võrdset kohtlemist, te üt-, sellest põhimõttest tuleks kinni pidada, ütlesite te, te ütlesite, et te soovite, et see nii oleks, aga tegelikult äh, peaksite te selle eest ise hoolt kandma, te peaksite kohustama kõiki äh, võrdsele kohtlemisele, mitte lihtsalt soovima võrdset kohtlemist, see on teie kohustus ja, ja kõigi kohustus, mitte lihtsalt mingi soov. suur tänu, härra Marta, härra Palas, palun. Euh, suur tänu, lugupeetud äh, volinik, tulite täna meie ette, ma ei kuulnud teie sissejuhatavat sõnavõttu ega ka asepresident Dombrovski see sissejuhatavat sõnumit, sõnavõttu ma vabandan, jäin pisut hiljaks, nii et teie sõnavõttude kohta ma küsimusi esitada ei saa, aga eh, mul on siiski kaks küsimust. kõigepealt sotsiaalkindlustusnumber, mina isiklikult toetan eh, seda algatust, leian, et see on tähtis ning sotsiaaldemokraadid, nii nagu härra Pavel just ütles, leiavad, et äh, meil võiks olla isegi lausa sotsiaalkindlustuskaart Euroopa tasandil. paljud meie kolleegidest ning ka liikmesriigid äh, ei, ei taha, et me ühenduse tasandile tooksime sotsiaalse kaitse, sotsiaalse kindlustuse, leides, et tegemist on liikmesriikide suveräänse pärusmaaga. aga kui me räägime sotsiaalkindlustuse kindlust äh, koordineerimisest ja mina olen selles valdkonnas raportöör, siis me tuvastame, et liikmesriigid ei tee oma tööd korralikult, kas neil ei ole haldussuutlikkust, nad ei suuda äh, liikuvuse äh, vallas tööd teha ja, ja siis tekib küsimus, et kuidas me kaitseme neid kodanikke, kes on liikuvad ja kes haldustasandilt ei saa abi. me ei saa niiviisi jätkata ja me peame tegema rohkem Euroopa tasandil, äh, pakkuma uusi öö, instrumente et sotsiaalse progressiga sammu käi-, sammu käia, kui me tahame, et töötajate liikuvus, mis on meie eesmärkide seas, ning võrdne kohtlemine äh, ja sotsiaalne kaitse ka praktikas ilmavalgust näeksid. muid lahendusi ei ole väga raske on neid erinevaid elemente ühendada ja siis teine küsimus millal me reaalselt hakkame digitaliseerima kõiki liikuvusega seotud, inimeste liikuvusega, töötajate liikuvusega seotud öö, öö, toiminguid, ma pean siin silmas ESSI-d, kui me kõik menetlused digitaliseerime, siis info vahetamine näiteks öö, erinevate süsteemide vahel ähm, oleks äh, kergem ning me saaksime töötajate liikuvust soodustada ning pakkuda neile ka paremat kaitset. meil oleks rohkem informatsiooni, kontroll oleks kergem ja olles äh, sotsiaalkindlustussüsteemide raportööriks on mul vaja seda infot, et Euroopa Parlament saaks äh, teha oma tööd keskendunult selles valdkonnas mul on veel üks küsimus piiriüleste töötajate kohta, esitan selle aga hiljem, ma rohkem ei räägikski, aga just nimelt äh, sotsiaalkindlustusnumber ning digitaliseerimine on teemad, mille puhul on meil vaja teie poolt um, kohustusi. Äh. aitäh teile sõnavõttude eest, äh, härra Dombrovski ja proua Tyson me teame, et, et meil ei ole enam palju aega otsuste tegemiseks ja selleks, et äh, tulemus paika saada enne järgmisi valimisi. nüüd annan sõna teile, proua Tyson, küsimusi oli palju, aga need on kõik omavahel seotud ja loodetavasti saate võimalikult paljudele vastata, sõna on teil aitäh, proua esimees! ma proovin teha lühidalt, kuna meil ei ole väga palju aega. kui võimalik, siis räägin jälle saksa keeles um,. üks hetk, ütleb kõneleja. Uh, uh, uh, kõigepealt pere- ja lastetoetused ja lastetoetuste indekseerimine. Te teate, mis on minu arvamus, see on väga selge. komisjon toetab seda. lastetoetuste indekseerimine, siin ei ole mitte mingit äh, alust sellele, me ei tohi kedagi diskrimineerida ja kuskil ei ole ka seaduseid, mis lubaksid seda teha ja erinevaid lastetoetuse määrasid maksta lastele, kes elavad siis kuskil mujal kõik lapsed, kelle toetusi makstakse välja ühest süsteemist, peavad saama täpselt samasuguse summa. see oli alus, kui me oma ettepanekud sotsiaalkindlustuse koordineerimiseks välja töötasime ja see on see, mille põhjal me peaksime siis ka liikmesriikide ettepanekuid hindama. ma ei tea veel, mida me teeme, kui me näeme, mida liikmesriigid teevad, aga kui tehakse midagi, mis on seadustega vastuolus, siis me ilmselgelt äh, reageerime nii, nagu me oleme seda alati teinud sotsiaalsüsteemide digitaliseerimine ja muidugi me võime teha erinevaid algatusi ja me peame kasutama ka erinevaid meetmeid, mis meil on olemas, selleks et süsteemid oleksid võimalikult tõhusad ja et meil oleks ka võimalik tõhusalt kontrollida. see on ka põhjus, miks me sotsiaalkoordineerimise ettepaneku tegime, see on ka põhjus, miks me mõtleme ikka veel sotsiaalkindlustusnumbri sisseviimise peale ikka selleks, et ähm, hoolitseda sellest, et süsteem oleks digitaalne ja võimalikult tõhus. selleks, et me saaksime teha seda, mida me soovime teha ja täita ka tõhusalt eesmärke. mis puudutab äh, nüüd koordineerimist, siis ette liikmesriigid peavad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal äh, süsteemid sisse viima ja sotsiaalkindlustusnumbri kohta ma juba vastasin, teid ei olnud siin, härra Palas, aga me tõesti üritame seda äh, õiglase liikumise paketiga lahendada meil on vaja siin tehnilisi andmeid ja tehnilisi lahendusi ja me teeme ettepaneku alles siis, kui see on ka piisavalt hästi välja töötatud, sellepärast et halvad ettepanekud äh, ei ole kellelegi kasuks, nii et me tegeleme sellega. Erasmus kolmekordistada, neljakordistada vahendeid, ma arvan, et igaüks teab, et Erasmus tõesti on üks meie kõige popule-, populaarsemaid projekte, see on midagi, mida inimesed hindavad, mis inimesi aitab, kui nad soovivad ennast eurooplasena tunda, see pakub väga palju suuri võimalusi just noortele inimestele, just sellepärast on see ka meie jaoks nii tähtis. ja just sellepärast me viisime sisse ka Erasmus Pro programmi selleks, et me saaksime rohkem võimalusi, paremaid võimalusi anda ka nendele, kes omandavad tehnilist ja rakenduslikku haridust, selleks et see programm ei piirduks mitte ainult kõrgkooli ja ülikooli tudengitega. me soovime anda siis võimaluse kõikidele õppuritele, ükskõik mida nad õpivad, me teame, et eelarvevahendid on napid järgmise programmiperioodi ajal ja tegelikult on äh, väikeseks imeks see, et meil õnnestus Erasmuse vahendeid kahekordistada. me tõesti pingutasime, nüüd peavad ka liikmesriigid olema valmis natukene rohkem panustama, maksma rohkem Euroopa Liidu eelarvesse, sest siis meil on ka võimalik neid programme rohkem rahastada ja Erasmus pluss, nagu öeldud, selle vahendeid kahekordistatakse, väga hea on, et äh, vahendeid ei vähendatud ja nüüd ootame ära, mida tulevik toob. nüüd töötajate lähetamine, mul on väga hea meel, et järgmisel nädalal Strasbourgis on see küsimus päevakorras ja kolmepoolsete läbirääkimiste tulemus oli edukas, aitäh parlamendile selle eest, mul on väga hea meel, et järgmisel nädalal on võimalik hääletada, ma loodan, et äh, enamus toetab seda ettepanekut, äh, sellepärast et siin ettepanekus on ka väga palju äh, parlamendi ettepanekuid. mis puudutab nüüd töölähetusi, kolleeg Mann, jah, viimasel nädalal on sellest väga palju räägitud, äh, ka mulle on kirjutatud äh, ja tõesti, kui on tegemist äh, ärireisiga, kus minnakse siis ühest liikmesriigist teise, siis tõesti ärireis on täiesti midagi muud kui teenuse pakkumine ja see ei ole see, mis, äh, mida saaks siis kategoriseerida kui lähetamist. selles kirjas, mille saatsite, selles vastame ka nendele küsimustele. nii et kogu info, mida te soovite saada, saate siis vastusest. Kreeka tõesti, Kreeka tuleb nüüd programmide alt välja. see ei tähenda, et kohustused oleksid sellega lõppenud. kõikidel liikmesriikidel on kohustused Euroopa Liidu ees, sest nad on Euroopa Liidu liikmesriigid. ma ei saa üksikasjalikult vastata, mis on Kreeka ja minu kolleegide vahel kokku lepitud, aga ma võin nii palju öelda, sest see on kindel, selle komisjoni kolleegium mõtleb alati kõigepealt sotsiaalse mõju peale, viib läbi sotsiaalse mõju hinnanguid, eh, enne kui programme hakatakse eh, rakendama ja see tegelikult on aidanud ka olukorda Kreekas väga palju parandada. mis puudutab nüüd eh, kaubanduskokkuleppeid ja palgakokkuleppeid, me teame, et siin neid on murtud äh, ma tean, et volinik Cecilia Malmström tõesti palehigis üritab leida parimaid lahendusi kõikidele nendele selgitustele ja programmidele, peame hoolitsema selle eest, et meil on võimalik oma strateegilisi huvisid kaitsta. ja nüüd äh, diskrimineerimise keeld äh,, härra Martin vist on juba lahkunud, aga öelge talle edasi, et tal on täiesti õigus, kui me räägime äh, diskrimineerimisest, siis tõesti äh, me nõuame, et diskrimineerimine lõpetatakse ja tõesti, vabandust, kui mul siin kogemata, kogemata valesti ütlesin, aga tõesti, diskrimineerimisel ei ole mitte mingit kohta Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu kokkuvõtliku sõnavõtu eest. arvan, et võime liikuda neljanda päevakorrapunkti juurde. anname, annan nüüd sõna teile, proua Tyson, et saaksite tutvustada Euroopa Tööjõuametit ja seejärel pidada äh, kiire arutelu, et et äh, hääletusega pea, enam-vähem õigel ajal alustada. Thank you very much uh.... suur tänu, et olete mind täna siia kutsunud, et äh, meie ettepaneku tagamaid selgitada. meie ambitsioonikas ettepanek asutada Euroopa Tööjõuamet ei ole isoleeritud äh, algatus seda tuleb äh, vaadata laiemas poliitilises raamistikus. tööjõu liikuvus Euroopas on äärmiselt oluline meie eesmärkide saavutamiseks ja ka teie esitatud küsimuste valguses on see ka Euroopa Liidus äh, sotsiaalõiguste samba raames äh, eesmärkide saavutamiseks pärast äh, seda, kui parlament ja nõukogu võtsid vastu lähetamiste esitasime ka Euroopa Sotsiaalkindlustusameti asutamise ettepaneku ja loodame sellel teemal alustada kolmepoolseid läbirääkimisi lähikuudel tööjõu liikuvuse osas oleme vaadanud äh, palju reegleid üle. nüüd on meil veel arutamisele ettepanek, mis tagaks, et neid reegleid korralikult rakendatakse. Äh, miljonid eurooplased töötavad äh, mõnes muus liikmesriigis ja liikmesriikide vaheline tegevus eeldab, et neid reegleid rakendatakse Euroopas äh, õigesti selleks, et tööjõu liikumine oleks äh, õiglane, peavad kõik liikmesriigid olema võimelised äh, üle, riigipiiride üleselt neid reegleid jõustama. asutused ei ole alati võimelised oma teiste riik, teistes liikmesriikides asuvatelt osapooltelt äh, infot saama, ähm, juurdluste läbiviimine on raske ja alati ei toimu korralik infovahetus üle riigipiiride ja seetõttu on Euroopa Komisjon pannud ette Euroopa Tööjõuameti asutamise. tegemist on alalise asutusega, mis toetaks siseriiklikke äh, asutusi ja liik-, liikuvaid äh, töölisi tööjõu liikuvuse küsimustes. see täidaks äh, tööjõu liikuvuse ja sotsiaalkindlustusreeglite täitmises äh, olevad puudujäägid, see aitaks ka piiriüleste vaidluste kiiremale lahendamisele kaasa. ettepaneku eesmärk ei ole võtta üle siseriiklike asutuste äh, ülesandeid, selle eesmärk on toetada siseriiklikke asutusi Euroopa Liidu õiguse rakendamisel, mitte nende kohustusi üle võtta. seega ei äh, muuda see Euroopa Liidu ja liikmesriikide kompetentside jao-, vahelist jaotust, seega ei äh, mõjuta see ka äh, liikmesriikide asutuste vahelist võimet kokkuleppeid sõlmida selle eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu tööjõu liikuvuse äh, eeskirju äh, jõustatakse tõhusalt ja tulemuslikult. tööjõu liikuvuse raames äh, tööjõu liikuvus hõlmab nii töötajate liikuvust, äh, lähetamist kui ka sotsiaalkindlustust. meie ettepanek äh, näeb ametile ette kolm eesmärki, esiteks töötajate ja tööandjate suurem võimalus pääseda ligi teabele, teiseks äh, suurem koostöö ähm, liikmesriikide asutuste vahel ja kolmandaks äh, äh, vaidluste lahendamine siseriiklike asutuste vahel. Need, need eesmärgid muutuvad veel täpsemaks, kui vaadata konkreetseid tegevusi, millega me peaks tegelema, see peaks soodustama äh, töötajate liikuvust ja pakkuma ligipääsu teadvel, teabele selle kohta, millised on töötajate õigused teistes riikides töötamisel ja elamisel. eeldatavalt äh, mm, haldab asutus ka Eurese tööjõu liikuvuse portaali ja teiseks, amet toetab äh, siseriiklikke asutusi ja, ja nendevahelist koostööd. see on ameti põhiline eesmärk, tagada tõhus ja tulemuslik Euroopa Liidu õiguse rakendamine. konkreetsemalt äh, soodustab äh, amet siseriiklike asutuste vahelist teabevahetust ja äh, piiriüleseid äh, kontrolle. ameti ülesandeks on ka siseriiklike asutuste vaheliste vaidluste vahendamine, kui selleks on vajadus. komisjoni, komisjon paneb ka ette, et amet äh, aitab äh, siseriiklike asutuste võimekust suurendada, aitab viia läbi äh, piiriülese jõuliikuvuse hindamis, hindamisi ja aitab konsulteerida ka ja aitab kaasa ka sidusrühmadega konsulteerimisel. kõikide nende mainitud eesmärkide täitmiseks moodustatakse amet olemasolevate, äh, olemasolevate struktuurielementide põhjal, milleks on Eurofond, EV OSHA, CDFOP amet teeb koostööd ka teiste äh, EL-i ametitega, näiteks äh, Europol, Eurojust, nagu näete, siis äh, väljakutseid on palju ja tegemist on keerulise ülesandega, kuid seda enam soovime me selle ettepaneku edu. mis puudutab äh, töötajate vaba liikumist, siis peame olema selles osas ambitsioonikad, see Euroopa Tööjõuameti asutamise ettepanek ongi ambitsioonikas ja meie eesmärk on, et äh, see oleks Euroopa Parlamendi äh, tähelepanu keskmes. käesolev parlamendi koosseis on rõhustanud, rõhutanud äh, Euroopa tööjõu liikuvuse alase õiguse rakendamise olulisust ma jään lootma sellele, et olete jätkuvalt pühendunud sellele teemale mina olen teid ja nõukogu alati valmis äh, selle protsessi käigus toetama. eesmärk on, et Euroopa Tööjõuamet äh, töötaks juba kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. raportööri, komisjoni ja kõikide selle komisjoni liikmete pühendumus on äärmiselt oluline selle eesmärgi täitmisel ja ma hea meelega teen teiega ka edaspidi koostööd selle ettepaneku osas. suur tänu, nüüd saab sõna EPP. aitäh, esimees. aitäh volinik Tysonile selle eest, et ta täna isiklikult tuli meile seda ettepanekut selgitama ja aitäh ka ettepaneku enda eest. me soovime tõesti töö turgu, kus võideldakse ebaausa konverentsi vastu, mis oleks siis õiglane ja kus töövõtjad võivad olla kindlad, et nad on kaitstud. ja siin on kaks asja, mis on tähtsad, meil on vaja siin õiglasi äh, ja selgeid reegleid ja järgmisel nädalal hääletame ka töötajate lähetamise direktiivi üle, me räägime äh, sotsiaalvaldkonna koordineerimisest, äh, meil on ka tööjõupakett, nii et tegelikult midagi on juba tehtud, kuid reeglitest, headest reeglitest ei piisa, kui nendest kinni ei peeta ja me oleme viimastel aastatel näinud, et üha rohkem inimesi liigub, on üha rohkem inimesi, kes käivad äh, tööl teises riigis ja on täiesti selge, et me peame hoolitsema ka äh, tunnistama, et kontrollid ei piirdu ja ei tohi enam piirduda enam riigipiiridega ja me peame ka kontrollide osas tegema koostööd piiriülene koostöö reeglitest kinnipidamise kontrollil on tõesti väga tähtis ja see on ka see, mida meie toetame. ning koos kolleegidega hakkame nüüd seda ettepanekut läbi vaatama, me leiame, et tegemist on väga hea alusega meie arutelude jaoks minu jaoks oleks ideaalne see, kui meil ei oleks mitte Tööjõuamet, mis katab kõike, aga mis oleks tõhus, mis tõesti ka praktiliselt annab lisandväärtust ja mis arvestab ka operatiivsete pooltega ja selleks on meil vaja Tööjõuametit, millel on väga selged ülesanded paika pandud, aga millel on ka pädevus nende ülesannete reaalseks rakendamiseks. ja siin parlamendis on olnud terve rida küsimusi, mida meil on vaja parandada, näiteks informatsiooni jagamine kodanikele. kas see peaks olema Tööjõuameti ülesanne? ja kuidas sellesse suhtuda ja kuidas on võimalik anda siis teatud töövõtjatele terve pilt oma õigustest ja kohustustest, et ei tule rääkida mitte ainult sotsiaalsetest õigustest, vaid tuleb rääkida ka maksudest, nendest kahepoolsetest kokkulepetest, mis meil on erinevate liikmesriikide vahel maksude osas. kuidas Tööjõuamet peaks siia sekkuma? kas äh, rakendamine ja ka töövahendusportaalid nagu näiteks Euros tuleks panna äh, sama ameti äh, pädevusse, kas tuleks kaasata ka sotsiaalpartnerid, kas meil ei peaks olema rohkem meetmeid selleks, et liikmesriike äh, julgustada piiriüleseid kontrolle tõesti ka läbi viima? Te rääkisite koostööst Europoliga. eelmisel nädalal Hollandi ja Belgia piiril läbi viidud kontrollides räägiti väga palju, öeldi, et on positiivseid kogemusi, nii et kas me ei peaks natukene täpsemalt rääkima nüüd ka sellest, kuidas see koostöö täpselt toimima peaks? ja nagu te ka täiesti õigustatud ütlesite, töövahendus, et äh, kas see on nüüd see asi, millega Tööjõuamet peaks tegelema? Need on nüüd täpselt need küsimused, millega meie nüüd järgnevatel nädalatel siin komisjonis tegelema hakkame ja läbi arutama hakkame mul on väga hea meel teie suurte eesmärkide üle ja nüüd on meie ülesanne hoolitseda selle eest, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Tööjõuamet saab alustada oma tööd, sest seda on vaja. ja ma ootan juba koostööd nii teie kui ka nõukoguga, aga eriti selle komisjoni kolleegidega. aitäh! suur tänu, härra Berinski sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, esimees ma vabandan kolleegide ees, sellepärast et eelmises arutelus nii pikalt rääkisin, ma ei teadnud, et kell käis, tavaliselt see nii ei ole, aga probleem oli lihtsalt selles, et minu küsimust komisjoni asepresident ei puudutanud öö, oli tõesti asi, mida tahtsin tõstatada, eriti just see, kui ettevõtete kasumid on väga suured ja töötajatele palka ei maksta. nüüd Tööamet, olen nõus kolleegide ja komisjoni ettepanekuga, et meil on vaja toimivat ametit ja tahaksin toonitada kolme punkti. esiteks see, mida volinik ise ütles tuleb lihtsustada koostööd äh, ettevõt-, äh, liikmesriikide ametivõimude vahel. koostöö on väga tähtis, seda tuleb äh, suurendada, aga kui tekivad probleemid siseturul tööjõu liikumisega, siis põhiliselt just sellepärast, et Euroopa Liidu reegleid piirideüleselt piisavalt ei rakendata. nii et meil on vaja tõesti tugevdada ametivõime liikmesriikides selleks, et neil oleks võimalik kontrolle tõhusamalt läbi viia ja tõeliselt ka siis kaitsta töövõtjate õigusi. samamoodi peab neil olema karistusõigus selleks, et hakataks ka tõesti praktiliselt sotsiaalse õigusle, õigluse põhimõtteid rakendama. teiseks, kui üks ameti ülesandeid on aidata liikmesriikide ametivõime reeglite rakendamisel, kas siis pole mitte tähtis, et rikkumisjuhtumid pandaks ka määruses endas selgemalt kirja. kas äh, on äh, meil vaja lihtsalt ametivõimu, mis nii-öelda analüütiliselt toimub või kas meil on vaja, et ta tõesti ka tegelikult äh, kaitseks töövõtjaid, äkki peaks olema ametil õigus ka tõesti teha järeldusi, teha soovitusi erinevatele ametivõimudele ja isu-, sidusrühmadele, hoolitsemaks selle eest, et ühisturu reeglitest peetakse kinni, nagu näiteks õiglane liikuvus ja õiglane konkurents ja kolmas punkt, mis minu teada ka teile, volinik, on väga tähtis. kas komis-, komisjon kavatseb kuidagi praegust äh, süsteemi parandada, äh, sest äh, meil on praegu tõesti väga paljude erinevate süsteemide rägastik, kuid siin ei tohi ära unustada ka kõige tähtsamaid ülesandeid, mida praegusel hetkel rakendatakse nende ametivõimude poolt, mis see amet alla neelab nii et tegelikult ei ole väga selge, kuidas nüüd hakatakse deklareerimata töö vastu võitlema, pole ka selge, kas deklareerimata töövastase võitluse portaal säilib. nii et tõesti, me peame siin pingutama väga palju deklareerimata töövastases võitluses ja lahendama probleemid, mis praegusel hetkel eksisteerivad ja ma arvan, et seda võimalust ei tohi ka käest lasta. aitäh! nüüd sõna proua Trebeesiusel, palun. aitäh, esimees. suur tänu volinik Tysonile selle eest, et ta täna tööjõuameti ettepanekut nii põhjalikult tutvustas. minu fraktsioon muidugi ka tulevikus võitleb töövõtjate õiguste eest, aga me oleme veendunud, et pädevuste jagamine, nii nagu see praegusel hetkel lepingutes on kirjas, peab ka säilima, sellepärast ma olen väga tänulik nende selgituste eest, mis volinik andis ja ta ütles ka, et Tööjõuametile ei anta lisapädevusi, vaid et tegemist on tõesti liikmesriikide pädevusega, mis säilib. selleks, et Tööjõuamet oleks ka kasulik, sellepärast on meie jaoks väga tähtis, et ta toimiks nagu amet, mis liikmesriike toetab ja on neile lisanduseks, mitte aga ei asenda neid. tööjõu, tööturu analüüsid, informatsioonivahetus ametivõimude vahel, samamoodi võimekuse suurendamine, see, mis on teie dokumentides ka kirjas, sellest on kõige rohkem kasu. statistika ja infovahetus sel, on tähtis selleks, et sotsiaalpettuste vastu võidelda. aga samal ajal tahaksin ka tsentraalse kogumise ohud välja tuua. suured ettevõtted äh, on tihti sattunud küberrünnakute ohvriks ja sellepärast on tõesti väga tähtis mõelda ka julgeoleku aspekti peale. siis veel üks punkt, mida te absoluutselt ei maininud, mis on aga väga tähtis minu fraktsiooni jaoks on erilisi probleeme siin selle tulevase ameti rahastamisega. see puudutab ühelt poolt äh, ameti enda kulusid ja teiselt poolt seda, kust see raha peaks tulema. Te teate, et britid lahkuvad varsti, volinik Oettinger esitles juba uut mitmeaastast finantsraamistikku, aga meil on ikka veel probleeme ja ebakindlusi just rahastamisega. me tõesti soovime, et eelarvedistsipliin oleks rangem ja sellepärast on ka väga tähtis, et siin kontrollitaks ka seda, kas on Euroopa Liidu programme, mida võib-olla ei oleks vaja jätkata, seda sellepärast, et meil ei ole piisavalt vahendeid ja võib-olla võiks siis nendest vahenditest, mis üle jäävad, ka Tööjõuametit rahastada. aitäh! aitäh, Marion Haakin, palun. aitäh, suur tänu, volinik, selle ettepaneku eest. see on jälle osa mosaiigist, mis aitab meil täiendada seda visiooni sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest ja töötajate lähetamisest. Te ise ütlesite, et Tööjõuameti roll on hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu seadusi äh, rakendataks tõhusalt ja ta peab aitama ka vältida pettusi. vaadates nüüd ülesandeid, rolli, siis mulle tundub, et tegemist on tõesti väga tähtsa kohustusega ja vastavalt ettepanekule Tööjõuamet hakkab asendama juba olemasolevaid struktuure ja peale selle võtab ta üle ka Eurese portaali haldamise ja seda kõike tuleb koordineerida erinevate osapooltega, ametivõimudega, ettevõtetega. peale selle öeldakse siin ka, et kui Tööjõuamet Äh, saab teada teatud probleemidest, mis ei ole tema pädevuses, nagu näiteks tervishoiud, tööohutus, siis ta peab sellest andma infot edasi vastutavatele ametitele. minu küsimus on järgne, arvestades neid erinevaid organeid, mida ta hakkab asendama ja neid organeid, millega ta peab hakkama koostööd tegema on tõesti tegemist väga tähtsa uuendusega. kas te olete veendunud, et see äh, eelarve ettepanek, mille te olete teinud, on piisav? see oli minu esimene küsimus siis. teine küsimus. härra Lennart ja härra Berinski tegelikult puudutasid seda ka juba. see puudutab seda, tulles nüüd tagasi selle töötervishoiu ja tööohutuse juurde kui Tööjõuamet peab ka väljaspool oma tegevusvaldkonda tegelema ja tegema siis koostööd äh, vastutavate ametitega, siis milliseid kanaleid ta peaks kasutama selleks? jah, tõesti, tahe on väga hea, aga siin on üksikasjad, mis vajavad arutamist, et kuidas teatud küsimusi teha või saavutada. ja viimane kommentaar vaadates nüüd Tööameti tööd, on ilmselgelt vaja hoolitseda selle eest, et ta töötaks tõhusalt ja üks võimalus selle saavutamiseks oleks see, et me hoolitseme selle eest, et äh, IESSA toimiks. siin juba küsiti ka selle kohta, kas äh, liikmesriigid saaksid kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ameti äh, ellu luua ja te ütlesite, et põhimõtteliselt küll, aga nüüd, mida te praegusel hetkel teate, kas te tõesti arvate, et liikmesriikidelt see tahe tuleb ja, ja kui suur see tahe siis on? Give suur tänu, nüüd kuue fraktsioon. proua Lopes. aitäh, esimees. suur tänu, volinik, selle ettepaneku eest, mida te meile täna esitlesite. põhimõtteliselt oleme me avatud äh, sellele ettepanekule, me soovime Tööjõuameti loomist, kui teie eesmärgiks on äh, Äh, võidelda sotsiaalse dumpingu ja pettuste vastu. kõik saab toimida ainult siis, kui reeglid on õiglased ja kehtivad kõigi jaoks. ja siin raportis on erinevad algatused, mis puudutavad ametivõimude alast koostööd ja selle koostöö tugevdamist, kuid kahjuks liikmesriikides on erinevad kontrollimeetmed ja järelevalvemeetmed ja et ka liikmesriigid ise rikuvad Euroopa Liidu õigustikku. ja me tegelikult kardame, et ametivõim peab hakkama sotsiaaltumpingu vastu võitlema, kuid et, kuid me kardame, et tal ei ole tegelikult piisavalt võimekust seda teha. see ei ole ju esimene kord, kui selle ametiperioodi ajal komisjon teeb ettepaneku, selleks, et võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, aga samal ajal reaalselt mitte midagi ei muutu töötajate lähetamise direktiivi puhul me näeme seda samamoodi, et võrdse töö eest võrdset palka ei maksta, kuigi me oleme selle eesmärgi seadnud. just sellepärast ma küsingi nüüd täiesti tõsiselt, et kui tõesti Tööjõuamet luuakse, kas on siis kindel, et me hakkame tõesti sotsiaalse tumpingu ja pettuste vastu võitlema? eriti kui mõelda selle peale, et äh, neid sotsiaalseid kriteeriumeid tegelikult ühtemoodi ei rakendata ma tegelikult kritiseerin just sellepärast, et välja tuua seda, kui tähtis on sotsiaalne dumping ära kaotada, see peaks ka olema so-, Euroopa Tööjõuameti esimene eesmärk. sotsiaalkindlustusametite koostöö peaks olema täiesti iseenesestmõistetav vastavalt Euroopa Liidu toimimise loogikale ja samamoodi tuleks ühtemoodi tõlgendada kõiki neid erinevaid kriteeriumeid, mis töövõtjatele kehtivad. me pole päris kindlad, kuidas on võimalik Tööjõuametil tagada parem koostöö, millised on need erinevad meetmed, mida ta saab kasutada ähm, ja peale selle lisandub siia juurde veel ka see, et liikmesriigid teatud reeglitest nagunii kinni ei pea või neid suisa rikuvad. aitäh! Um, proua Randke, aitäh! aitäh, volinik, täna siia tulemast ja tegelikult eh, siin selle ettepanekuga toote välja selle, mida me juba ammu teame, et meil on siin Euroopa tööturg ja et meil on vaja järelevalveasutust, mis vaataks, mis täpselt sellel tööturul siis toimub, nii et me põhimõtteliselt eh, oleme õnnelikud selle ettepaneku üle, aga tegemist on väga komplekssete sätetega, kuid poliitika puudutab tihti ainult võimu ja raha. ja see, ja sellepärast lähevad ka minu küsimused selles suunas. kui vaadata seda ettepanekut, mida te meile tegite, siis on tõesti see on väga positiivne ja väga julgustab, siin lihtsustatakse, vahendatakse ja nii edasi. aga küsimus on nüüd selles, kas see amet Äh, saab ka tõesti pädevuse, mis juhtub siis, kui on konfliktiolukord, kas amet on näiteks võimeline liikmesriike sundima teatud informatsiooni teatud ajaperioodi ajal edastama selleks, et äh, võidelda pettuste vastu, sest see on see, millest meil on puudu olnud viimastel aastatel, et ei oleks olnud siin tahet et, et riiklikud ametiasutused teevad koostööd, aga just konfliktiolukorrad on need, mis tekitavad probleeme, nii et millised on pädevused ametil selles küsimuses ja teine küsimus puudutab raha, te rääkisite siin ühiskontrollidest, mida tuleb läbi viia, see nõuab ka raha, kui palju vahendeid olete te selleks ette näinud, kui palju kontrolle aastas läbi viiakse ja kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et vahendid tõesti oleksid ka olemas selleks, et neid kontrolle läbi viia? on tõesti väga tähtis, et äh, Tööjõuametit mitte ainult ei loodaks, vaid et tal tõesti oleks ka piisavalt mõjujõudu. aitäh! aitäh, proua Rainke! nüüd saab sõna EFTD fraktsioon, kui keegi EFTD-st on kohal ei. kas keegi esindab ENF fraktsiooni? ei. see tähendab seda, et järgmisena saab sõna Helga Stevens, kes on palunud sõna. kaks minutit. aitäh, esimees, lugupeetud volinik Te teate, et ma toetan teid sajaprotsendiliselt ebaausa konkurentsi vastases võitluses. praegusel hetkel väga paljud töövõtjad on ebaausa konkurentsi ohvrid töötajate lähetamise pärast. hea koostöö liikmesriikide vahel on tõesti väga tähtis selleks, et piiriüleseid pettuseid vähendada ja nende vastu võidelda. mul on mõned küsimused teie ettepaneku kohta, mis puudutavad Tööjõuameti loomist kõigepealt tahaksin toonitada, et liikmesriikide pädevuses on kontrolle läbi viia ja siseriiklikud ametivõimud peavad seda tegema. minu mure on see, et Tööjõuamet hakkab nüüd liikmesriike asendama. praegusel hetkel see võib-olla nii ei ole, aga see võib juhtuda. nüüd äh, hinnangutest on välja tulnud see, et äh, kui tuleb aga nüüd Tööameti hinnangutest välja see, et siseriiklikud ametid oma tööd ei tee, mis siis saab edasi? Te olete öelnud, et viie aasta pärast tuleb eh, ettepanek üle vaadata ja kui vaja, siis Tööameti mandaati muuta. ma kardan, et ähm, te teete siin praegu esimesi samme Euroopa tasandil sotsiaalsete inspektsioonide läbiviimiseks. kas te võite kinnitada, et see nii ei ole? ja kas te saate tõesti näidata ka seda, et Tööjõuamet on lisandväärtuseks ja tegemist ei ole lihtsalt Euroopa Liidu tasandil pädevuste laiendamisega. teine lühike küsimus. kas te saaksite ka Euroopa Tööjõuameti juriidilise statuudi kohta anda infot, näiteks millised on ta suhted kohtuvõimudega, aitäh! aitäh! järgmisena härra Tetjen. <clears throat> Jean-Claude Juncker hat äh, die europäische Arbeitsbehörde. Jean-Claude Juncker äh, ütles Tööjõuameti kohta järgmist. on täiesti absurdne, et meil on pangandusjärelevalveamet, mis kontrollib, kas pangad peavad äh, reeglitest kinni. on absurdne, et meil ei ole ühistööjõuametit, mis hoolitseks selle eest, et siseturul oleks õiglus tagatud. me loome selle ameti nagu Jean-Claude Juncker soovib õiglast siseturgu, soovime seda ka meie, kuid see õiglane siseturg väga paljudes punktides lihtsalt ei toimi. seal, kus äh, on piiriüleseid töötajaid, on meil vaja ka äh, läbi viia piiriüleseid kontrolle sotsiaalstandarditest äh, kinnipidamine ja nendest möödaminek äh, riiulifirmade kaudu käib kõik töövõtjate õlul ja see tähendab seda, et ülejäänud ausad ettevõtted on suure surve all, sellepärast et nemad peavad kinni pidama äh, standarditest, mis on seadustega paika pandud. minu küsimus on järgmine. kui ma sellest nüüd õigesti aru saan, proua volinik, siis vastavalt komisjoni ettepanekule äh, viiakse läbi kontrolle, mida on palunud läbi viia kindel riik ja et sealsamas riigis need kontrollid siis ka läbi viiakse. mina tahaksin aga teada saada, kas sotsiaalpartnerid ei peaks ka saama õigust äh, pöörduda Tööjõuameti poole ja nõuda nende kontrollide läbiviimist ning sellega hoolitseda siis selle eest, et äh, neid kontrolle läbi viiakse ma arvan, et sotsiaalpartneritel kohapeal on kõige suuremad teadmised olukorra kohta kohapeal ja nemad oskavad ka kõige paremini hinnata, kas ähm, äh, töö- ja sotsiaalõiguse standarditest ka päriselt kinni peetakse või kas on rikkumisi, nii et mis te arvate sellest ettepanekust? aitäh, härra Tetjen, järgmisena proua Jongeerius ja siis saab sõna volinik Tyson selleks, et küsimustele vastata. see tähendab seda, et oleme natukene ajast maha jäänud, äh, hääletus toimub siis natukene hiljem, kuid tegemist on tähtsa küsimusega. nii et tõesti, võtke vabalt äh, ja annan nüüd sõna proua Jongheirisele. aitäh, teen lühidalt no polite uh, uh, messages about how happy mul on tõesti ainult see sõnum, et olen väga õnnelik selle ettepaneku üle, aga siiski mõned küsimused. miks komisjon ei ole äh, nõus sellega, et erinevad ametivõimud võiksid äh, sünkroonselt kontrolle läbi viia. teiseks, kui on selge rikkumine siis kuidas on võimalik sellest rikkumisest Tööjõuametit teavitada? kas näiteks ametiühingud saavad äh, anda infot konkreetsete juhtumite kohta ja kuidas siis Tööjõuamet peaks sellele kiiresti vastama? ja viimane küsimus, kas on ka mingi must nimekiri ette nähtud nende ettevõtete kohta, riiulifirmade kohta näiteks, mis äh, kasutavad süsteemi ära, sest see aitaks meil ka positiivselt siis olukorda tööjõuturul parandada. suur tänu. proua Tyson saab järgmisena sõna Thank you very much, madam chair. I try to be aitäh, esimees, üritan teha lühidalt, tean, et äh, hääletus on äh, ukse ees, kõik ootavad, kõik soovivad ka koju minna äh,. härra Lenaers äh,, soovin tõesti väga palju edu sulle selle raportööriga, tegemist on raske küsimusega, mul on väga hea meel, et sa tõesti äh, üritad koos meiega nüüd selle töö kiiresti lõpule viia, et me saaksime tõesti selle Tööjõuameti tööle panna. ainult tulemustest on kasu ja tulemustest saame me rääkida alles siis, kui Tööjõuamet töö üles võtab ja konkreetseid tulemusi on ka ette näidata, nii et tõesti väga tähtis on see amet veel selle ametiperioodi ajal ellu viia. siin tõstatati väga palju erinevaid küsimusi, äh, panin kõik kirja äh, ja äh, praegusel hetkel vaatame ja ootame tegelikult teie ettepanekuid äh, ja soovin juba praegu teile palju edu nende küsimuste läbivaatamisel, äh, millele vastuseid me teilt ootame ja teie aitate ka siis seda ettepanekut parandada. peame vaatama ka selle peale, kas äh, ettepanekud on tasakaalus. komisjoni kolleegium toetab seda ettepanekut. kui on aga küsimusi, mida saab parandada, siis oleme avatud erinevatele ettepanekutele nüüd küsimus, mis pidevalt tõstatub. nimelt, miks liikmesriike ei kohustata koostööd te tegema? noh, kui nad ei taha koostööd teha Tööameti raames, et mida me siis saame teha, kas on mingid karistused ette nähtud? kohustus on tegelikult materiaalse õigusega paika pandud töötajate lähetamise direktiiviga siis äh, ja samamoodi ka sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määrusega. samamoodi on ka rakendusdirektiiviga see kohustus paika pandud, mille äh, poolt siis parlament hääletas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tööjõuamet peab hoolitsema selle eest, et kontaktametnikud oleksid ühes operatiivses üksuses koos, kus nad saaksid teha siis koostööd toetamaks liikmesriike ülesannete täitmisel ja meie eeldame, et siin on väga tähtis usaldus ja usaldusväärsus ning see kasvab siis, kui erinevate eh, riikide tööjõuametite esindajad istuvad siis ühe laua taga ja teevad ka tõesti koostööd ja infot vahendavad. liikmesriikide olukord paraneb selle kaudu, aga samamoodi me loome siis ka stiimuleid amet, ametitele info vahetamiseks, sest see on vajalik selleks, et kontrolle piisavalt ja tõhusalt läbi viia ja seega võidelda pettuste ja sotsiaalse dumpingu vastu. nii et tõesti kui ollakse üksteisega tuttav, siis usaldatakse ka rohkem ja siis on ka võimalik ülesandeid tõhusamalt läbi viia. ja muidugi, kui see ei toimi, siis on meil ette nähtud ka erinevad sanktsioonivõimalused mis puudutab eh, deklareerimata töö ähm, ja musta töö platvormi, siis selle platvormi tööd on ka tõesti võimalik ainult tugevdada. platvorm toimib äh, ja Tööjõuamet peaks selle platvormi haldamise üle võtma selleks, et äh, seda tööd saaks veelgi parandada. nii et deklareerimata töö platvormi tööjõuameti alla viimine ei tähenda seda, et me seda nõrgestaks. on tõesti tähtis näidata, et äh, see ülesanne säilib, aga teises äh, struktuuris mis puudutab rahastamist, siis vaatasime väga täpselt, mida meil on vaja, me tahame töötada kulutõhusalt, me teame täpselt, palju meil on inimesi vaja, palju see maksma läheb, see on kõik eelarvesse sisse kirjutatud ja see on nüüd ka juba mitmeaastases finantsraamistikus kirjas, nii et vahendid on olemas ja see ettepanek on nüüd tehtud ning need arvutused, mida me tegime, Ehm, läksid ka läbi ehm, ehm, eelarvesse, nii et rahastamine on tagatud. nüüd, mis teha, kui sotsiaalne dumping ikkagi säilib? tuleb läbi viia kontrolle, kui toimuvad rikkumised, kui nendest teavitatakse, meil on siin täiesti klassikalised meetmed, mida me saame siis kasutada, rikkumismenetlus näiteks, ja need kes reeglitest kinni ei pea, ähm, need peavad vastutama, aga Tööameti ülesandeks ongi läbi viia kontrolle ja neid kontrolle koordineerida. nüüd proua Haakini küsimus, kas eelarvevahenditest piisab, ma juba vastasin sellele, et kõik on välja arvutatud ja mitmeaastases finantsraamistikus ka ette nähtud. nüüd, äh, mis puudutab äh, rakendamist, et soovid ja tahe on hea, aga ülesehitus on äh, keeruline ülesanded samamoodi. et äh, Tööamet toimima panna, selleks me lõime, lõime siis ka nõuandva rühma. nõuandev rühm on ka juba ühe korra koos käinud, nii et me räägime siin väga paljude inimestega sellest, kuidas seda kõike ka päriselt ja hästi toimima panna. sest seaduse kirjutamine on üks asi, aga siis terve ameti ülesehitamine, nii et ta ka oma ülesannetega tegeleda saaks, on hoopis midagi muud. nii et me tegeleme selle menetlusega, vaatame täpselt, kus võib tekkida probleemi, kuulame kõike ära, hoolitsemaks selle eest, et äh, Äh, ülesehitus oleks täpselt selline, et me saame ka ülesannetega tõhusalt hakkama. ja mis puudutab nüüd äh, äh, esid, siis liikmesriigid peavad hakkama seda kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast äh, rakendama hakkama me meenutame liikmesriikidele seda kohustust ja me ootame, et liikmesriigid teevad koostööd nüüd küsimused selle kohta, miks me ei lähe kaugemale, kas meil on piisavalt inspektoreid ja nii edasi. kõik on väga hästi läbimõeldud, kui palju neid inspektoreid on ja kes täpselt mida teeb, selle peale mõeldakse siis, kui Tööameti struktuur paika pannakse, aga nagu öeldud, me töötame juba selle nimel ning äh, ülejäänud töötajate jaoks on ka rahad ette nähtud äh, ettepanekus ja nagu ma juba ütlesin, ka mitmestes finantsraamistikus on vahendid juba olemas. kas ka sotsiaalpartneritel peaks olema õigus äh, rikkumistest äh, teavitada? jaa, muidugi aga seda tehakse siis riiklikul tasandil, seda ei ole vaja teha Euroopa tasandil. meil on ka sidusrühmad, Äh, kes on kaasatud siis Tööjõuametisse, nemad teevad koostööd siis sotsiaalpartneritega, nii et ka nende kaudu on võimalik infot anda, kuid ma arvan, et rikkumisi tuleks, rikkumistest tuleks teada anda siiski eelkõige riiklikul tasandil. siis nüüd mõned inimesed arvavad, et äh, Äh, tööjõuamet on nagu Trooja hobune, hakkab siin liikmesriike asendama, aga nii see ei ole. me tahame siin operatiivset koostööd parandada selleks, et riiklikud ametid äh, saaksid oma tööd paremini läbi viia. me ei võta kontrolle üle, kontrolle viivad läbi liikmesriigid, mõned kardavad, et äh, seda siiski tehakse, aga just sellepärast ongi see ülevaatamisklausel siia sisse kirjutatud. ülevaatamisklausel on selleks, et üle vaadata tööjõuametist struktuur, et kas see tõesti toimib, kas midagi on vaja parandada ja seda kavatseme me siis teha ja selle taga ei ole nüüd see, et me hakkame liikmesriike asendama. nüüd samamoodi tahaksin ka proportsionaalsuse ja lähimuse põhimõtte välja tuua, ka need mängivad siin väga tähtsat rolli me selle ettepanekuga läheme nii kaugele, kui meie arvates on vaja minna, ilma et me rikuks proportsionaalsuse ja lähimuse põhimõtet. me leiame, et kontrollid on liikmesriikide ülesanne, Euroopa Liit ei saa lihtsalt minna kuhugi liikmesriiki ja hakata kontrolle läbi viima, me võime küll seda soovida, aga see ei ole võimalik. Neid kontrolle tuleb teha liikmesriikides ja liikmesriikidel peab olema piisavalt vahendeid, et nad oleksid selleks ka võimelised, et nad saaksid info, mida neil on vaja eh, teistest liikmesriikidest, samamoodi tuleb siis koostööd lihtsustada, anda logistilist abi, siis kui on vaja ühiseid eh, kontrolle läbi viia ja neid koordineerida, eriti kui kontrolle tuleb läbi viia samaaegselt erinevates liikmesriikides. ettevõtete must nimekiri seda ei ole meie ettepanekuga ette nähtud äh, kas see tuleb, äh, eks me seda näe, see sõltub ka sellest, äh, äh, mida me näeme siis, kui Tööjõuamet on töö üles võtnud. proua esimees, arvestades selle ajaga, mis mulle anti, loodan õnnestus mul vastata võimalikult paljudele küsimustele, on täiesti selge, et see ei ole viimane kord, kui me sellest küsimusest räägime, tegemist on tähtsa ettepanekuga äh, ja soovin liikmes, parlamendi liikmetele palju edu selle ettepaneku läbivaatamisel. ma loodan, et me üheskoos saavutame siis hea ettepaneku, mida on võimalik siis ka korralikult rakendada. suur tänu, lugupeetud Tyson, äh, et te vastasite äh, kaks teavitust, enne kui asume hääletama. kohe pärast hääletust ja hääletuseks kulub meil võib-olla viisteist minutit on meil ette nähtud väike tööpada, millega me lööme, loome Euroopa Tööjõuameti. ja kohal on inimesed ja asjatundjad, kes meid selles töös juhivad. siis ähm, teine teadaanne, töötajate lähetamise hääletus toimub Strasbourgis teisipäeval hommikul, ma arvan, et umbes kell üheksa või kümme. tulge siis kohale ja osalege hääletusel. aga ähm, seda öelnud, katsugem nüüd leida üles oma hääletuskaardid. Okay, friends, then we start the voting. You have put the cards. kallid kolleegid, hakkame hääletama. pange oma hääletuskaardid hääletusmasinatesse ja kõigepealt siis kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletus algas või siiski mitte. või siiski jah. hääletus lõppes. vastu võetud üheksateistkümne poolt ja kuueteistkümne vastuhäälega. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus kaks. kas ma võin siin nõuda nimelist hääletust? nimeline hääletus, täiendus kaks. Äh, kes on poolt? Those against. vastu kas ma võin nimelist äh, hääletust äh,, võiksin taotleda, me hääletame selle üle, ütleb äh, proua esimees. It's just a roll call vote and, and uh, yeah. Okay, okay, fourteen. Eleven members, I think meil on vaja ühteteist liiget selleks. Yes, it's more than, it's more than eleven members. üksteist on meil küll täis, rohkemgi veel, nii et ähm, võite jälle istet võtta. mis tähendab seda, et äh, täiendus kaks, hääletame nimeliselt. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud üheksateist poolt ja neliteist vastuhäält, kaks erapooletut. kompromiss neli. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus neli, kes on poolt? vastu kontrollime, täiendus neli. And the vote is now closed. And it hääletus lõppes, vastu võetud on üks poolthääl rohkem kui vastuhääli. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, täiendus viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime täiendust viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kaks poolthäält oli rohkem, täiendus kuus langeb ära ah,. nimeline hääletus äh, hääletus algas. hääletus lõppes, täiendus kuus. jällegi vastu võetud kaks, poolthäält oli rohkem, täiendus seitse. kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus üheksa, kes on poolt, vastu kontrollime. täiendus üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kolm häält oli poolt ja kolmteist vastu. kas võime hääletada nimeliselt ka kümnendat ja üheteistkümnendat täiendust? Äh, kui see teile sobib, siis hääletus algas. täiendus kümme, hääletus lõppes, täiendus kümme. kakskümmend üks poolthäält, kolmteist vastuhäält, kaks erapooletut. täiendus üksteist, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, neliteist vastuhäält, kaks erapooletut. nüüd hääletame meie tööhõivekomisjoni panuse üle struktureeritud dialoogis, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli poolthäält, kolm vastuhäält, erapooletuid polnud suur tänu selle eest. Läheme siis edasi. oma tööga. Workshop. The workshop on uh, the new uh, Europe. nüüd toimub meie töökoda Euroopa Tööjõuameti teemal. kaks minutit ruumist lahkujatele lahkumiseks ja siis jätkame tööga. okei okay,, then we start uh, with the workshop is.... jätkame siis töörühmaga. Euroopa Tööjõuamet ja selle loomine. kõigepealt äh, on meie ees härra Tõnis Kenton, kes on äh, äh, vaba liikumise osakonna juhataja ja Eurose osakonna juhataja tööhõive peadirektoraadis. ja annangi kohe sõna härra Kentonile. kas te jääte sinna istuma või tahaksite tulla siia poodiumile? kui on võimalik tulla poodiumile, siis tulen poodiumile. on ikka võimalik. tulge, tulge. siis ähm, saate paremini meie liikmetega kontakti. And I can also ask um, Madam Alexia Maniaka-Griiva to take... ja siis äh, proua Alexia Maniaka-Griiva, palun tulge ka siia. Te olete järgmine esineja täna. Thank you, Mr. Genton, uh, for uh, being here and uh, take a seat so that everyone can see you. Äh, suur tänu härra Kenton, et tulite täna siia, võtke palun istet, nii et kõik teid näeksid. nagu te teate, meie tänast koosolekut saab vaadata ka interneti kaudu oma kontorist. härra Kenton, te saate sõna, et tutvustada meile Euroopa Tööjõuameti mõjuhinnangut, palun tere hommikust tere ja suur tänu selle kutse eest teie tööhõivekomisjoni, tegelikult ma asendan siin härra äh, Chantoni, minu nimi ei ole mitte Deniss Chanton, vaid Federico Pancaldi ja tutvustan teile põgusalt seda mõjuhinnangut ja olen valmis vastama teie täiendavatele küsimustele pärast minu ettekannet. komisjoni mõjuhinnangus tegeletakse nelja peamise teemaga ja probleemiga probleemid, mida me tahame saavutada, ülesanded, mida Euroopa Tööjõuamet peaks täitma. kuidas tuleks neid ülesandeid täita? räägingi nendest peateemadest täna. ja kui me kõigepealt äh, asume lahkama neid probleeme Äh, millega me silmitsi seisame, siis me oleme määratlenud kaks probleemi, ebapiisav info, toetus ning suunised Euroopa Liidu kodanikele, inimestele, kes soovivad reisida ning äh, samuti ka tööandjatele. samuti on probleemiks ebapiisava haldussuutlikkus liikmesriikide ametivõimudel on raskusi eeskirjade rakendamisega. ja siin on täpsem kirjeldus sellest, mida see kõik täpselt tähendab, tegemist ei ole mingisuguse uue asjaga, väga palju on juba erinevaid institutsioone, struktuure ja üksusi, kes tegelevad nende erinevate probleemide, aga kõikide erinevate ülesannete puhul, mida juba proua Tyson loetles, võib öelda, et puudu jääb süstemaatilisest lähenemisviisist oleks vaja täiendavat toetust, täiendavat personali või ähm, suhtlust erinevate sektorite vahel. ja olemegi siis pannud need punktid paika, äh, mis puudutab teavet, siis teave on kas ebapiisav või, või, või napp, äh, liikmesriigid ei oska seda informatsiooni pakkuda, haldusorganid ei oska seda pakkuda ja teisest küljest on puu, puudujääke haldusalase koostööga, ei suudeta jagada koostööd, meil on IMA äh, lähetamise süsteem ja äh, e SSI süsteem sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas, aga aga kogu aeg on vaja asju ajakohastada ning äh, need instrumendid peavad omavahel koostööd tegema. siis äh, koostöö korraldamise suutlikkus, nagu ma mainisin. siin on puudujääk ja ühiste menetluste osas väga palju kahepoolseid kokkuleppeid on, on mõningaid rahvusvahelisi foorumeid, aga kõik need tuginevad kahepoolsetele kokkulepetele erinevate liikmesriikide vahel ning ei ole Euroopa ülesed. seesama puudutab ühiseid jõustamis- tegevusi. meil on programm, mille abil me tahaksime luua süstemaatilise koostööraamistiku selles valdkonnas. kui me jõuame vahendamiseni, siis meil on ebapiisav vaidluste lahendamise mehhanism erinevate haldusorganite vahel ja me räägime siis mitte kodanike ja ettevõtete vahelistest vaidlustest, vaid, vaid haldus- üksuste vahelistest äh, haldusorganisatsioonide organite vahelistest vaidlustest. ja äh, praegune süsteem tugineb koordineerimisele sotsiaalkindlustuse valdkonnas, aga lähetusega seal ei tegeleta ja lõpetuseks äh, Euroopa tasandi koosoleku, koostöö struktuur on killustunud, meil on väga palju erinevaid organeid, asutusi, võrgustikke, aga nende vaheline süst-, suhtlus ei ole süstematiseeritud. meil oleks vaja süstemaatilisemat platvormi ja koostöö alaliseks muutmist erinevate ametivõimude vahel, kes tegelevad erinevate tööjõu liikuvuse valdkondadega. meie eesmärgiks oleks usaldust suurendada, õiglust suurendada ja samas parandada ka teabetaset, kvaliteeti, mida esitatakse sealhulgas tuleks aidata kaasa lahenduste leidmistele, juhul kui on tegemist tööturu häiretega. niisiis tahaksime tegeleda nende probleemidega, mille oleme just määratlenud. millistest tingimustest lähtuvalt me siis, siis aga hindame seda, milliseid samme tuleks astuda? loomulikult tõhusus, aga siis ka subsidiaarsuse ehk lähimuse ja proportsionaalsuse põhimõte peaks äh, jõus olema, Euroopa Liit peaks tegema ainult seda, mis on asjakohane ning mitte võtma üle neid pädevusi, mis sobivad hästi liikmesriigi tasandile. proportsionaalsus tähendabki seda, et me teeme kõike seda, mida on vaja, aga mitte enam. ja see on iseäranis oluline, kui me hakkame paika panema, millised on selle uue algatuse ülesanded. nagu te näete, oleme mõjuhinnangu jaganud kaheks osaks. üks osa on seotud siis oskustega, mida tul-, või ülesannetega, mida tuleks täita seoses probleemidega, mille oleme määratlenud, ning teine osa peaks, käsitleb siis seda, kuidas me peaksime neid ülesandeid täitma. Need äh, ülesanded, neid ma ei pea nendest enam rääkima, proua Tyson sellest juba tegelikult rääkis, nii, nii et siis võib öelda, et me oleme ülesannete puhul otsustanud kolme alternatiivi kasuks. selline toetuse alternatiiv, miinimumtoetus, mis hõlmab kõiki ülesandeid, siis võib ka operatiivvõimekust edendada ja täita lüngad struktuuriga tegevustega, mida võib ellu viia selleks, et puudujääke korvata ja teha seda põhjalikumalt. ja lõpetaks, lõpetuseks juhendav alternatiiv, mille ülesandeks on siis, millel oleks siis juhendav roll, järelevalve roll liikmesriikide üle kõikidel nendel erinevatel alternatiividel on loomulikult oma eelarve mõju. kui te vaatate seda tabelit siin, siis näete, et esimese kahe alternatiivi mõju eelarvele on praktiliselt ühesugune. ja kolmanda alternatiivi puhul kulud kasvavad märgatavalt, selleks on vaja terveid eri, tervet rida erinevaid struktuure ning tegevusi komisjoni poolt. miks me siis otsustasime selle operatiivtoetuse äh, alternatiivi kasuks, seal on tasakaalus ambitsioonid, äh, positiivne mõju ja kulud tegemist on proportsionaalse lähenemisviisiga, see oli ka üks äh, põhilisi põhjuseid, miks me selle alternatiivi valisime. ning see sobib paremini kui äh, alternatiivid üks ja kolm, see on alternatiivist üks ambitsioonikam, aga vähem sekkuvam kui alternatiiv kolm. teostus. teostuse osas oleme kaalunud kolme peamist võimalust, üks, mitte moodustada ametit, see on ka teostatav, lihtsalt parandatakse koostööd olemasolevate võrgustike vahel ning antakse komisjonile suurem roll nende ülesannete täitmisel. siis teine võimalus on luua amet, millel on oma operatiivülesanded ning võib ka luua seda ametit ka olemasolevate tööhõive asutuste põhjal. kaalusime kõiki neid kolme alternatiivi ja jällegi on eelarvemõjud erinevad, selge on see, et võrgustik, võrgustike hõlmava võrgustiku moodustamine ning komisjonile suuremate volituste andmine on kõige odavam, sellepärast et see ei eelda uue süsteemi loomist. aga tõenäoliselt tuleb siis värvata komisjoni personali juurde, sellepärast et ülesandeid tuleb juurde ja seetõttu on vaja täie, täiendavaid ressursse, nii et päris kuluneutraalne see ka ei ole ja siis äh, alternatiiv kolm, äh, olemasoleva ameti kasutamine ei oleks tegelikult äh, eriti vähem kallis kui, või odavam kui täitsa uue ameti loomine, sellepärast et teiste ametite ülesanded on täiesti teistsugused ja seetõttu tuleks luua uu-, uued ülesanded ja võtta uus personal Ähm, nii või teisiti. nii et viimane alternatiiv oli siis äh, luua uu, täiesti uus äh, amet. see oleks äh, ka kululiselt tegelikult kulude seisukohast üsna taskukohane ja tasakaalustatud. sada nelikümmend neli, näete siin, peaks olema personali seal on rohkem personali seetõttu kui praegustes tööhõivega tegelevates ametlikes, aga aga Frontexist ja Eurojustist siiski vähem personali. eelarve oleks ka siis märkimisväärselt suurem võrreldes teiste tööhõivega tegelevate agentuuridega, aga märkimisväärselt väiksem kui näiteks Frontexil ning lõpetuseks ütleksin, et üle viiekümne protsendi eelarvest on mõeldud ähm, operatiivkulude katmiseks. teised ametid teiste ametite puhul on äh, peamiseks kuluallikaks personal. siin on personalikulud muidugi olulised, aga ei ole kõige olulisem osa kuludest inspektsioonide läbiviimine ja nii edasi on üks oluline osa sellest tegevusest. proua Tyson juba ka sellest rääkis, minu poolt praegu kõik ja olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, härra Pankaldi, tööhõive peadirektoraadist ja nüüd annan sõna Aleksia Manjaki Kriivale kes on Euroopa Parlamendi uurimisteenistusest ja siis on küsimuste ja vastuste voor, palun. Thank you very much, madam chair um,. Thank you for inviting us to present our initial appraisal of this impact assessment um,. Before setting out the main point. suur tänu. enne seda, kui me äh, räägime põhipunktidest, tuletaksin meelde, mida selline esialgne hinnang äh, üldsegi tähendab ja kuidas äh, meie üksus Euroopa Parlamendis toetab parlamendisaadikute tööd ja tavaliselt ähm, meie hindame äh, komisjoni ettepanekute metodoloogilisi tugevaid külgi ja nõrki külgi, mõjuhinnangute kvaliteeti, me vaatame, kas mõjuhinnang vastab mõjuhinnangu kriteeriumitele, mis on parema reguleerimise suunistes kirjas. meie ei hinnanud seda ettepanekut sisuliselt, tuleb öelda. meie esialgne hinnang peaks olema objektiivne analüüs selle kohta, kas metodoloogia, mida komisjon kasutas, milliseid tõendeid kasutatakse, olid vettpidavad ning kasulikud selle ettepaneku seisukohast, aga poliitilisi seisukohti me küsimärgi alla ei seadnud. esialgne hinnang on mõeldud taustaks ning äh, parlamendi liikmetele ja liik- ja komisjonidele abiks nende töös Äh, lisaks esialgsele hinnangule võib äh, koordinaatorite palvel meie üksus esitada ka üksikasjalikuma täiendava mõjuhinnangu või äh, täiendava mõjuhinnangu või parlamendi muudatusettepanekute mõjuhinnangu. aga nüüd selle konkreetse mõju, konkreetse mõjuhinnangu kohta, Euroopa Tööjõuameti kohta ja alustades põhipunktidest. igasuguse mõjuhinnangu puhul on äh, üks väga oluline komponent probleemi määratlus ja antud juhul meie arvame, et mõjuhinnang tutvustab põhjendatult äh, argumente selle algatuse Äh, tegemiseks, Euroopa Liidu tegevuseks, kolleeg juba rääkis sellest, informatsioon, äh, toetus ning suunised on ebapiisavad praegusel hetkel selles valdkonnas ning ka koostöö piiriüleselt liikmesriikide ametivõimude vahel on piidu, puudulik. probleemi määratlus on äh, korralikult põhjendatult, kasutatud on äh, täiendavaid uuringuid, toetavaid uuringuid, statistikat ning on konsulteeritud sidusrühmadega. mõjuhinnangus on sees ka väga kasulik analüütiline dokument äh, lisa kaksteist, kus äh, võib leida tööjõu liikumise kohta hiljutisi ajakohastatud andmeid ning andmeid ka selle kohta, milles seisnevad piiriülesed raskused ning räägitud on ka pettustest ning deklareerimata tööst. see dokument kirjeldab hästi probleemide ulatust ning probleeme ise. ja need driver'id või probleemi täpsustused on väga selgelt välja toodud, aga esimese ebapiisava info kohta oleks veel vaja olnud täiendavat informatsiooni meie arvates. meie arvates mõjuhinnangus ei selgitata piisavalt, et kus täpselt need mõju, need informatsioonilüngad on. ja selle tulemusena ei äh, saa selget pilti tegelikult nende probleemide ulatusest siis täiel, täiendav äh, info, olemasoleva info lünkadest ning illustreerivad näited oleksid kasulikud, sellepärast et erinevaid tööriistu ju on äh, selle ja, ja on ka tulemas uusi lähenemisi, Solvit tegevuskava ja, ja Gateway, Simple European Gateway ja paremad tõendid äh, oleksid teretulnud mis puudutab Euroopa Liidu tegevuse põhjendatust ja lisaväärtust, vähimuspõhimõtte ning proportsionaalsuse põhimõtte austamist, siis mõjuhinnang käsitleb vastavas osas neid teemasid, nii nagu suunised ette näevad, aga seda on tehtud lühidalt. mis puudutab proportsionaalsust, siis proportsionaalsust võeti arvesse erinevaid alternatiive kaaludes ning oli ka üks tegureid, mis ähm, lõpuks alternatiivi valikule valiku langetamisel otsustavaks osutus, osutus. mis puudutab eesmärke ja valikuid, siis mõjuhinnangus on üldised, konkreetsed ning operatiiveesmärgid lähtuvalt parema õigusloome suunistest, operatiivsed eesmärgid, mis on seotud konkreetselt ELA tööülesannete ettepanekuga on äh, osas äh, jälgimine ning hindamine ja on, seal on toodud välja ka konkreetsed näitajad. meie arvates on eesmärgid otseselt seotud äh, määratletud probleemidega ja mis puudutab eesmärke, siis siin räägitakse mis, mis puudutab alternatiive, siis alternatiive on kahesuguseid ELA ülesanded ning äh, alternatiivid selles osas, äh, kuidas neid ülesandeid täita. mõjuhinnangus räägitakse kolmest alternatiivi staatus quo'ga võrreldes ja meie arvates pakutakse sellega piisavalt alternatiive. Need alternatiivid on välja kujundatud lähtuvalt konsulteerimisest sidusrühmadega ning on otseselt seotud probleemidega, mida tahetakse kõrvaldada samas me leiame täiendav informatsioon alternatiivide kohta ja operatiivtegevuse kohta oleks olnud teretulnud. iseäranis, mis puudutab äh, eelistatavat äh, teostusalternatiivi kaks, mis tähendaks tegelikult uue ameti loomist lähtuvalt olemasolevatest ametitest, võiks täpsemalt selgitada seda, kuidas tegevusi äh, sujuvamaks muudetakse ja koordineeritakse. meie arvates oleks olnud kasulik, kui oleks täpsemalt kirjeldatud ameti rolli äh, koostöös teiste erinevate struktuuride ja töövahenditega. väga paljud sidusrühmad olid mures sellepärast, et äh, halduspilt muutub veel keerulisemaks ning ametid tegele-, hakkavad tegelema samade küsimustega alternatiiv kolm, äh, mis oleks tähendanud seda, et kasutatakse ära juba olemasolevat ametit, siis mõjuhinnangus antakse üldiseid selgitusi selle kohta, miks seda ei valitud. olemasolevatel ametitel ei ole piiriülese tegevuse spetsialisatsiooni ja need on teadusuuringutele suunatud tegevus, mis ei sobiks Euroopa tööhõiveorgani jaoks. ja selles valdkonnas ametite ümberstruktureerimine oleks proportsionaalselt põhjendatud ainult siis, kui tegemist oleks tööjõu liikuvusega seotud probleemidega ainuüksi, aga uu-, täiesti uue alternatiivi loomine ei tähenda seda, et juba varasematele tsentraliseeritud ametitele võiks lisada uue ameti, nende tööga võiks liita uue ameti Äh, ja seda teha hiljem, see eeldab äh, nende tegevuse hindamist tööhõive valdkonnas. sellest tekib tunne, et kas võib-olla oleks olnud asjakohasem oodata sellise hindamise tulemused kõigepealt ära, enne kui otsus langetatakse ning esitatakse äh, omapoolne ettepanek. rohkem infot oleks olnud huvitav. mis puudutab mõju hindamist, siis kõiki alternatiive hinnatakse majandusliku, äh, eelarve, sotsiaalse ning õigusliku äh, nurga alt, hinnatakse ka andmekaitsega seotud küsimusi. Äh, tõhusus küsimust, efficiency, effectiveness ja siis proportsionaalsus ja nii edasi hinnatakse, hinnatakse mõju tööandjatele, ka VKE-dele, ettevõtted ja iseäranis VKE-d saaksid selle tulemusena ähm, kasu võrdsematest tingimustest ning ebakindlus väheneks, eriti töötajate lähenemise valdkonnas. eelarve mõju on toodud välja läbipaistvalt ja kõik ka kalkulatsioonid on siia välja lisatud. eelarve mõju on ainukene kvantifitseeritud hinnang, mis on selles mõjuhinnangus sees. ja siis väike vastuolu ka selgitavas memorandumis ning lisas, mõjuhinnangu lisas, mõjuhinnangu lisas on kirjas, et aastakulud oleksid umbes viiskümmend neli miljonit eurot, aga ettepanekus ise räägitakse viiekümnest koma üheksast miljonist eurost andmete kvaliteet mõjuhinnangus ning analüüsi kvaliteet mõjuhinnangus. mõjuhinnang selgitab, milliseid ekspertteadmisi on kasutatud selleks, et seda hinnangut koostada. komisjon ütleb, et kasutati siseanalüütilist äh, ressurssi ning olemasolevaid lepinguid ja uuringuid uuringutele on antud viited, aga mitte linke ei ole lisatud, seetõttu on neid raskem leida. andmed, mida on kasutatud, on äh, hiljutised ning äh, vettpidavad. mõjuhinnang on väga kvalitatiivse lähenemisviisiga, ollakse läbipaistvad, öeldakse, et kuna uue ameti loomise ja sotsiaalmajandusliku mõju äh, side on ähmane, ei ole seal kvantifitseeritud näitajaid toodud. raport ei too suuruselisi näitajaid selle kohta, mida see lihtsustamine endaga kaasa toob, kui palju kokkuhoidu ja tõhusust ja siin selgitatakse, et ajapuudusel ei ole seda põhjalikumalt tehtud, aga, aga ka põhjalikemaid selgitusi, miks ei ole antud. mis puudutab sidusrühmadega konsulteerimist, siis ähm, konsulteerimine illustreerib seda, et komisjon on püüdnud asjakohaste sidusrühmadega võimalikult palju ka konsulteerida, toimus ava-, avalik konsulteerimine, et uurida, mida kodanikud ja äh, sidusrühmad arvavad Euroopa Tööjõuameti loomisest, aga selle kuulamise, selle konsulteerimise äh, kestus oli ainult kuus nädalat, mitte kaksteist, nagu parema reguleerimise suunised seda ette näevad. ja äh, koguti äh, liikmesriikide asjakohaste organite, liikmesriikide ametivõimude, tööturu osapoolte äh, hinnanguid eraldi ja samuti keskenduti äh, eraldi ka transpordisektorile, VKE-dele ning ka teistele ettevõtete, kuivõrd suurem osa ettevõtetest selles valdkonnas on VKE-d meil oleks võib-olla vaja teada täiendavat informatsiooni selle kohta, kui paljud konsulteeritud vastasid ja nii edasi. sidusrühmadega ei konsulteeritud aga äh, rakendusalternatiivide osas ja aga said siiski avaldada oma seisukohti selle kohta, kuidas sellist ametit võiks struktureerida üldiselt sidusrühmade äh, seisukohad on väga hä-, on suhteliselt hästi välja toodud, aga mõnikord üsna üldistatult lausetega nagu väga suur arv või palju äh, sidusrühmasid, aga me ei tea täpset arvu. lõpetuseks, meie leiame, et see mõjuhinnang tutvustab äh, piisavalt hästi algatuse põhjuseid ning äh, annab äh, meile põhjendatud äh, probleemimääratluse, mis tugineb statistikale konsulteerimisele ning uuringutele, aga rohkem äh, informatsiooni selle kohta, millised on teadmiste lüngad, äh, oleks olnud kasulik. ja öö, äh, üldiselt äh, on aga tegemist üsna laiaulatuslike kirjeldustega, üksikasjalikumalt oleks võinud aga kirjeldada konkreetseid alternatiive ning äh, eriti operatiivtegevuse alternatiive. mõjuhinnang oleks võinud paremini selgitada seda, miks oleks ebaproportsionaalne ümber struktureerida ametid äh, nii, et tegeletaks ka tööjõu liikuvusega ja samas tehakse järelduse, et äh, et tulevikus võib olemasolevatele detsentraliseeritud äh, ametitele juurde ehitada äh, uue ameti, asutada uue ameti. samuti oleks võinud põhjalikumalt arutada keerulisuse ning töö kordamise, topelttöö äh, küsimust ja hinnang, mis puudutab erinevaid ametivõime, oleks võinud selles osas olnud üsnagi kasulik. mõjuhinnang illustreerib ka seda, et sidusrühmadelt äh, tagasiside saamiseks on tõesti pingutatud, ehkki konsulteerimise periood ei olnud kaksteist nädalat ning sidusrühmade seisukohad kajastuvad üldiselt tekstis hästi nagu varem öeldud, need hinnangud äh, puudutavad ainult mõjuhinnangu nõrki ja tugevaid külgi ning mitte ettepaneku enda sisu. suur tänu! Thank you uh,. Mr Lenners, you uh, would like to put a question? Floor is yours. Well yes th, thank you. härra Lennart, te soovite midagi küsida? suur tänu esitluste eest huvitav oli äh, teise valiku ehk operatiivvaliku ja järelevalve valiku vaheline otsus. mulle tundub, et siin on mingi arusaamatus selle kohta, millised oleksid ameti tegelikud volitused. kui kui guugeldada sõna volitus, siis äh, saame me ühe definitsiooni. ma tahaksin teada, kas, äh, kas, mida te arvate sellest, et äh, see otsustati nimetada just ametiks, inglise keeles authority'ks? teabe jagamise seisukohast on kindlasti väga oluline et inimestel, kes ületavad piire äh, töö tegemise, töö tegemise eesmärgil, saaksid äh, vajaliku teabe, kas äh, Euroopa Liidu tasandil on kõige parem seda teavet jagada, kas ei oleks parem, kui seda teavet jagaksid riikliku tasandi mm, ametid? kolmandaks mul on küsimus artikli neliteist kohta. amet võib soodustada koostööd turuhäirete kõrvaldamiseks, mida see täpselt tähendab? ja kas mõjuhinnang põhjendab sellise sätte sisaldamist? aitäh nüüd annan äh, sõna härra Prinskile. suur tänu. minu küsimus äh, puudutab äh, jõustamise ideed proua Tyson oma varasemas sõnavõtus mainis äh, äh, mõnel ko-, mõne korraga äh, usaldust uue ameti ja siseriiklike ametiasutuste vahel. kas seda oleks võimalik muuta sujuvamaks nii äh, Äh, uue ameti eesmärke ja struktuure silmas pidades ja samuti ja ka deklareerimata platvormi ülesseadmise puhul, kuidas äh, kuidas tulla toime nende väljakutsetega ka siseriiklikul tasandil kuidas lahendada küsimusi tööandjate, töövõtjate ja siseriiklike ametite vahel, eh, selleks, et reegleid eh, rakendataks eh, lihtsal ja õiglasel viisil. ma arvan, et me peaksime üritama selle, nende küsimustega arvestada selle teise valiku juures ja, ja tagama, et see amet äh, tõesti ka omaks mingit autoriteeti ja täidaks oma eesmärke. Äh, ameti enda ähm, struktuuriga seoses on mul samuti küsimusi. miks on seal komisjonil kaks esindajat ja liikmesriikidel üks esindaja, miks on liikmesriikidel piiratud see võimalus, milliseid esindajaid nad võivad asutusse saata? juhatus määrab tegevjuhi komisjoni poolt esitatud kandidaatide nimekirjast. miks just komisjoni esitatud nimekiri? miks ei saa seda, miks ei saa kandidaate esitada liikmesriikide valitsused, sidusrühmad? tundub olevat üldine arusa-, arusaam, et need on sotsiaalpartnerid aga peaksime hoopis kasutama kolmepoolsuse põhimõtet. seda saaks järgida näiteks äh, juhatuse esimehe positsiooni kaudu? saab tagada viise selleks, et liikmesriikide valitsused oleksid äh, samuti äh, osalised. usaldus on küll tore, kuid ainult usaldusele toetumine on liiga naiivne, eriti nii tundlikus valdkonnas, nagu see, millega praegu tegeleme. võib-olla võiksime hankida ideid ka muudest järelevalve valdkondadest, näiteks tarbijakaitsest, kus kus liidu organite võimalused tarbijaid kaitsta on üsnagi laiad. seoses tasakaalu vajadusega on meil vaja kas lahendada liikmesriikide organite mm, võimaluste suurendamise küsimus. liikmesriikide asutuste, asutuste eelarved on liiga väikesed ja seega tuleb välja selgitada, millised on nende asutuste reaalsed võimalused, sest need on küllaltki erinevad liikmesriigiti. Euroopa Tööjõuamet peaks, äh, äh, Tööjõuametil peaks olema stimuleeriv mõju, mis võiks olla ka konkreetselt äh, soovitustes välja toodud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks, siinkohal hakkame me tegelema ka kindlasti kuritegeliku, kuritegevusega, sest eh, see valdkond puudutab ka deklareerimata tööd see amet peaks hoolega uurima äh, millised äh, ähm, kuidas, äh, kuidas Euroopa Tööjõuameti volitusi laiendada? kas te saaksite meile veidi lisateavet anda nõuanderühma kohta? me näeme siin selle rühma kohta ainult seda, et nõuanderühm ei sekku kuidagi seadusandlikusse protsessi, selle eesmärk on vaid tagada äh, kas ja kui äh, määrus võetakse vastu, et äh, saaks kohe hakata tegutsema. aitäh aitäh, proua Harkin. aitäh ja suur tänu kolleegidele oma ülevaadete kohta, oma ülevaadete eest. ma sooviksin jälle eh, teabe jagamise juurde tagasi tulla, meil on süsteeme selle kohta, kuidas seda kõike Euroopa Liidu tasandil koordineerida eh, selleks on meil olemas süsteem ESSI, Euroopa sotsiaalkindlustuskaardi äh, teema on nüüd hilinenud, see oleks olnud äh, küll märgilise tähtsusega EL-ile seda kõike arvesse võttes, kas te kas te arvate, et Euroopa Tööjõuamet suudab funktsioneerida korralikult äh, olemasolevate süsteemide ja puuduliku teabe taustal? meile räägiti varem ka sellest, et komisjon ei ole äh, teabe ulatuse puudujääke korralikult arvesse võtnud, me teame, et et äh, need puudujäägid on olemas, aga me ei tea nende ulatusi. seda kõike arvesse võttes ja teades, kui killustatud ja ebatäielikud süsteemid meil kasutusel on, kardan ma, et kui me kasutame sõnu tõhus ja tulemuslikkus Euroopa Tööjõuameti kohta, siis võib-olla peame ka rohkem pingutama selle nimel, et tagada, et et äh, selle aluseks olevad süsteemid töötavad efektiivselt. see on minu äh, esimene kommentaar. teiseks, äh, meie parlamendi uurimisteenistuse kolleeg kolleegi teavituse põhjal, kas on mingisugune EL-i tasandi hinnang, mis saaks ettepanekut parandada. Te rääkisite äh, sellest, kui palju kulub raha personalile ja muudele tegevustele, te mainisite, et üle poole eelarvest kuluks operatiivtegevustele, te mainisid, mainisite näiteks kontrollide läbiviimist kuid inimesed on need, kes viivad neid kontrolle läbi, kui vaadata, kui me räägime koostööst, vahendamisest, võimaluste laiendamisest, siis äh, kõik need tegevused äh, on väga ähm, tööjõuintensiivsed vaadates neid ameteid, mis Euroopa Tööjõuametile alluksid, siis tundub, et äh, äh, siis ma olen väga skeptiline selle väite osas, et vähem kui viiskümmend protsenti eelarvest kulub personalikuludele. arvestades seda, kui äh, palju organeid see amet hakkab hõlmama ja ma sooviksin ka teada, kas äh, on võetud mingeid samme äh, nende erinevate organite äh, töötajate osas. <clears throat> viimaseks õiguskontrolli komisjon andis selle aasta üheksandal veebruaril negatiivse otsuse, kuid kahekümnendal veebruaril positiivse hinnangu, mis on, vabandust, kahekümne esimesel veebruaril, mis on väga lühike ajavahemik, ma sooviksin küsida, milliseid muudatusi äh, nende kümne või üheteistkümne päeva jooksul tehti, äh, mis äh, õiguskontrolli komiteed rahuldasid, aitäh! aitäh! kõigepealt annan sõna härra Pankaldile, kes esindab komisjoni. Teil on pikad ja keerulised küsimused, millele vastata, ma palun, et te vastaksite väga lühidalt ja kokkuvõtlikult, sest, äh, sest oleme hetkel oma ajakavast maas. aitäh, proua eesistuja, aitäh ka küsimuste eest kui vaadata nimest kaugemale, siis äh, tuleb, siis mõtleme selle peale, milliseid õigusi, volitusi liidul on. Äh, siin mainiti, et äh, amet, authority, viitab hierarhiale, kuid me jõudsime järeldusele, et et meil ei ole võimalust liikmesriikidele äh, erinevaid äh, karistusi ja nõudeid määrata, seega mõtlesime siin äh, proportsionaalsuse peale. soovime anda adekvaatset teavet nii kodanikele ja et teave liiguks ka liikmesriikide vahel Äh, üks äh, su-, oluline teabe edastamise võimalus on ühtne digitaalvärav. me üritame mitte selle funktsioone dubleerida, kuid me teame, et on veel teha palju tööd selleks, et ühtses digitaalväravas äh, sisu pakkuda töötajate lähetamise puhul teate te kindlasti, kui oluline on äh, direktiivi ja ja ülevaatamise kohta teabe jagamisel me peame tagama, et äh, et teabevahetus liikmesriikide vahel on adekvaatne, et liikmesriigid suudaksid teavet äh, anna, anda ja meil on vaja ka see, et erinevate liikmesriikide poolt antava teabe kvaliteeti saab võrrelda teabevahetus tööriistad on meil olemas, need on, need töötavad juba, neil on küll omad puudused, ESSi puhul on veel muidugi vara midagi öelda selle kohta? korduvalt on äh, häirete puhul on põhiliseks eesmärgiks, et äh, amet äh, toetab siin oma kompetentsi raames näiteks selle kohta, kuidas muuta äh, rahastamist, ESF-i rahastamist kuidas äh, viia raha kindlasse regiooni. tehniline töö, mida see amet, see on tehniline töö, mida amet saab teha selleks, et äh, siseriiklikke ameteid abistada rahaliste vahendite andmise otsus äh, jääb siiski komisjoni teha. halduse teemal on järgitud üldist lähenemist sidusrühmadel on nõuandev funktsioon. selleni jõudmiseks oleme me konsulteerinud äh, nõuanderühmaga ja rääkinud sellest, kui keeruline on äh, praktilisel tasandil äh, ametiülesandeid kokku panna. me oleme tegelenud äh, asjadega, mis ei ole osa õiguslikust raamistikust ja valmistunud ette seda, et meil oleks olemas reaalselt funktsioneeriv amet. Äh, personalikulud on muidugi keeruline teema äh, ja keeruline on otsustada, mida amet peab üle võtma liikmesriikide vahelised kahepoolsed äh, kokkulepped juba näevad ette erinevaid kontrolle, kuidas see kõik hõlmata Euroopa Tööjõuameti pädevusse. kõigepealt peame me hin-, aru saama, mis meil täpselt praegu olemas olema, olemas on. ja luua võrdluspunkti, kui meil on näiteks sada kontrolli aastas, siis kui palju meil on selle jaoks personali vaja oleme loonud selle põhjal äh, eelarve hinnangu. kui me, me saame ja aasta pärast otsustada, kas, äh, kas eelarvet on vaja suurendada või mitte. on üritatud hoida eraldi arutelu ja meie soovime keskenduda arutelus just Euroopa Tööjõuametile, mitte muudele ametitele. samas aga edaspidi võib äh, neid arutelusid laiendada, aitäh. Very short Uh, Madam Maniaka Griiva. Yes, just to answer to Mrs Har-. proua Maniaka Griiva, hästi lühidalt. lihtsalt proua Haakini küsimus, kas jah, see hinnang, mis meile anti mõned nädalad tagasi, see on väga väärtuslik, meil ei ole olnud võimalus veel seda lugeda. nüüd haldusnõukogu kohta kommentaarid ja et kahe, kaks arvamust tulid väga lühikese aja jooksul. siin on juhised ja lisa, kus on tabel selle kohta, mida ütles siis kontrollikoda, esimene aruanne oli negatiivne ja teine oli tingimustega positiivne hinnang ja siis need kommentaarid, mis tehti, meie leiame, et suurem osa soovitusi leidis äh, arvestamist, aga siis, kui oleks vaja rohkem informatsiooni võimalike kattumiste kohta ja erinevate ametite töö harmoniseerimise kohta. aitäh! nagu te kõik teate, meil on äh, probleem ajaga. annan teile teada, et täna pärastlõunal toimub variraportööride kohtumine kell kaks. ja eksperdid, kes ei ole veel sõna saanud, kas te oleksite valmis tulema variraportööride kohtumisele selleks, et kõikidel liikmetel oleks võimalik sinna kohale minna ja küsimusi esitada? ja arutada siis ekspertidega. ja nüüd annan teile mõlemal, kõigile viis minutit selleks, et teha lühike sissejuhatus. ja siis on veel võimalus tulla teil variraportööride kohtumisele ja seal põhjalikumalt infot edastada ja eksperdid saavad siis ka seal võimaluse sõna võtta kas te tulete kohale? ei, teie võib-olla mitte, aga te olete kutsutud. ja Vanessa Ladon saab järgmisena sõna või kellegast me peaksime alustama? me alustame siiski Jan Kremersiga Tilburgi ülikoolist, kes räägib siis äh, tööjõuametist ja selle jõustamisest aitäh, teen hästi lühidalt, äh, sest dokumendid on äh, nii internetis kui ka paberil olemas. tahaksin no tegelikult ma valmistasin ette päris palju slaide, ma kõiki ette ei kanna. tahaksin rääkida sellest, mida see ettepanek toob äh, Äh, inspektorite jaoks endaga kaasa. räägiksin sellest, mida see ettepanek tähendab ühiskontrollide läbiviimise jaoks ja selles kohta, kuidas see on osa õigustikust. kui vaadata mõjuhinnangut, äh, siis seal on päris mitu tähtsat äh, ettepanekut ja on väga hea, et see lõhestatud kompetentsi küsimus need erinevad institutsioonid, mis peavad tegelema selle küsimusega nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil, et see on tegelikult esimene samm sellest äh, lõhestumisest ülesaamiseks. selle algatuse põhiliseks eesmärgiks oleks pidanud juba kolmkümmend aastat tagasi olema see, mida ütles äh, härra Juncker, et tuleb tagada õiglus ühisturul. see tähendab seda, et selle algatuse kaudu tuleks riiklike vastutavate ametivõimude kompetentsust suurendada ja siin jääb see ettepanek liiga mõõdukaks. vaadates ka teisi osa õigustikust, tuleb välja, et kui amet näeb, et on probleeme ja on vaja äh, riiklikul vastutaval ametiasutusel uurimisi läbi viia, siis nad peaksid Euroopa Liidu, liidult saama loa tegutseda. ja seda siin ettepanekus ei ole. aga see on väga tähtis. kui vaadata kogemusi kontrollide ja ühiskontrollide kohta, siis inspektorite pädevus on piiratud kohe, kui nad äh, lahkuvad oma koduriigi territooriumilt, äh, lähevad piiri taha ja seda paljudes valdkondades, ükskõik, kas me räägime sotsiaalkindlustusest, riiulifirmadest, muudest petuskeemidest me näeme väga palju seda, et meil on väga palju variettevõtteid, variisikuid, liigutakse ühest riigist teise selleks, et inspektorite eest varjuda ja see on just see, millega me peame tegelema ja siis kas Tööjõuamet või riiklikud ametiasutused peavad saama siin pädevuse selle vastu võidelda. teine punkt ei ole välja töötatud äh, nii-öelda rajamise poliitikat, millega me siis soovime võidelda? soovime võidelda vaba liikumise ärakasutamist, äh, sellest tulenevaid pettusi, tahame toetada tööjõu vaba liikumist. aga ei ole mitte mingit aluspoliitikat paika pandud minu kogemus on järgmine, et äh, administratiivsed karistused, nendest ei ole kasu. Need lihtsalt on kuskil riiu, riiulifirmade postkastis ja keegi neid karistusi ei kanna. nii et oleks väga tähtis, et oleks konkreetsed ettepanekud paberil. aitäh, järgmisena äh, proua Laden kes on Eurase kontekstis tegelenud tööjõu liikumisega, nii et palun. aitäh, proua esimees. kõigepealt selgitaksin, mis see EURES on. tegemist on tööjõuteenistuste Äh, võrgustikuga, mis loodi üheksakümne kolmandal aastal selleks, et toetada tööjõu liikumist, antakse informatsiooni, nõu ning äh, üritatakse siis töövõtjaid ja tööandjaid äh, kokku viia. ning Eurese all on ka portaal, mida Eures haldab ning me peaksime nüüd vaatama, kuidas tööjõuamet Eurose tööd mõjutaks. hästi lühidalt, selle ettepanekuga tööjõuameti loomise ettepanekuga muudetaksegi Eurose töölt. kõigepealt on meil uus täiesti uus struktuur, praegu komisjonis olev peakontor läheks täiesti siis Tööjõuameti alla, siis koordineerimiskeskus vastutab põhimõtteliselt horisontaalsete toetusteenuste pakkumise eest Eurese jaoks ehk siis koordineerib põhimõtteliselt Eurose tööd, pakub koolitusi, tegeleb informatsiooni pakkumise, kommunikatsiooniga ja nii edasi. teiseks suureks muutuseks on see, et Eurose portaali eest oleks mitu vastutavat poolt. ehk kõik, mis puudutab sisu ja ülesehitust, läheks siis Tööjõuameti kätte ja kõik tehnilised küsimused jääksid komisjoni pädevusse, nii et meil oleks selline jagatud vastutus. ja mis puudutab nüüd järelevalvet, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid äh, on need, mis jälgivad äh, tööjõu liikumist, äh, aga nüüd oleks see siis uue ettepaneku kohaselt Tööjõuameti ülesanne mis oleks siis selle ettepaneku lisandväärtuseks euro, Eurese jaoks ja mõned soovitused ähm, tuleviku jaoks siis ka? nüüd lisandväärtuse puhul Eurese vaatevinklist äh, oleks lisandväärtuseks see, et meil oleks siin seitse erinevat ametit, mis pannakse kokku ja peale selle oleks võimalik jagada nii mõtteid kui parimaid tavasid ja meil oleks võimalik saada siis ka rohkem toetust liikmesriikidelt, nii riiklikult kui ka riikideüleselt tasandilt. samamoodi on võimalik parandada tõhusust, sest Eurosel on võimalik olla siis nii-öelda üks kontaktpunkt peale selle on võimalik kasutada ära sünergiast tulenevaid äh, mõjusid, äh, läbi viia ühiseid projekte ja nii edasi. peale selle on võimalik saada ka horisontaalset äh, toetust ja selle horisontaalse toetuse kvaliteeti oleks võimalik siis parandada samamoodi sünergiast tulenev toetus, on võimalik läbi viia ühiseid koolitusi, on võimalik äh, tegeleda seda EURES-e praeguste piiratuse probleemidega, sellega, et äh, vabade töökohtade informatsioon ei ole täielik. meil on võimalik saada siis rohkem tähelepanu, nähtavust parandada ja saaks rohkem keskenduda siis äh, komisjoni pealt äh, jälgimise ülesannetele vaadata, et piisavalt töökohti oleks siis avaldatud ja samamoodi tuleks arvestada siis ka liikmesriikide võimekusega vabu töökohti avaldada ja seda on siis võimalik teha äh, vastavalt äh, tööandjatele ette nähtud äh, eranditele, siis on samamoodi võimalik tõhusust parandada sellega, et me laiendame portaale, lisame sinna info töö ja elutingimuste kohta ja kõikide muude tingimuste kohta, mis samamoodi on siis Tööjõuameti pädevuses. lisandväärtuseks oleks ka see, et oleks võimalik luua nii-öelda Euroopa tööjõu liikuvuse baas saaksime Eurese nähtavust parandada ja välja tuua ka paremini neid meetmeid, millega saab toetada tööjõu liikumist. ja Euroopa Kontrollikoda ka oma aruandes ütles, et see ähm, Eurose nähtavus ei ole siiamaani nii hea, kui ta peaks olema. siis veel mõningad mõtted nagu öeldud, see tähendab seda, et äh, tuuakse juurde uus osapool, nagu ka täna hommikul siin juba öeldi, võiks see endaga kaasa tuua seda, et äh, teatud ülesanded kattuvad ja seega tuleks äh, siin selgemalt erinevad rollid identifitseerida ja kattuvad kohad välja tuua siin võiks erinevad äh, avalikud äh, tööpakkumisvõrgustikud kaasata, samamoodi ka vabaühendused, mis on praegusel hetkel äh, koordineerimise ametnike kontaktisikute kaudu kaasatud. siis võiks mõelda ka selle peale, et logistika on praegu killustunud, geograafiline killustus ka sellega tuleb arvestada. ja portaali eest vastutus on ka lõhestatud, tuleks mõelda, kuidas seda parandada, meil on vaja rohkem selgust ka selles osas, kas Eurosele antud vahendeid on võimalik suurendada ja finantshaldus, siin tuleks äh, vältida seda, et suurendame administratiivset koormust liikmesriikidele. meie soovitused äh, tulenevadki kõikidest nendest punktidest äh, ja on ka tegelikult infodokumendis kirjas, mis teile kõigile laiali jagati. aitäh! ja enne kui ma annan sõna viimasele kõnelejale, annan teile teada, et on variraportööride kohtumine ASB viis G kolm kuus viis ruumis täna pärastlõunal. ja sinna tulevad äh, eksperdid ka kohale, nii et te saate neile ka seal küsimusi esitada neile, sest see kohtumine siin lõpeb kohe eksperdid ütlesid, et nad tulevad kohale ja üritavad vastata küsimustele. ja nüüd annangi sõna viimasele kõnelejale tänasel kohtumisel, Ellen Voss Maastrichti ülikoolist, kes on keskendunud just Euroopa ametitele, nii et teil on nüüd võimalus lühidalt sõna võtta. aitäh! oma analüüsi puhul lähtusin äh, sellest äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võetud ühisest äh, lähenemisest, mille võtsid vastu kõik kolm institutsiooni. ja ma keskendusin nii nimele kui ka sidusrühmade rollile kui ka olemasolevale struktuurile ja kuidas Tööjõuametit sellesse struktuuri paigutada. nüüd nimi, härra Lennarts ütles, et miks me kasutame siin ameti nime, authority't inglise keeles, see on ka osa sellest ühisest lähenemisest, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võeti, seal nimelt öeldakse, et tulevased ametid, nende nimi ongi amet. nii et äh, see amet nojah, et ma tean, et ka siseriiklikult kasutatakse siin äh, nime amet, aga kui vaadata seda ühist lähenemist, siis tulevaste ametite nimi ongi amet ja sellepärast äh, see on nii. meenutan teile lihtsalt äh,, mis kirjas jätan mõned slaidid vahele, aga olen valmis hiljem küsimustele vastama. mis selle ameti puhul on eriline? sidusrühmade roll. teatud ametid paigutavad sidusrühmad haldusnõukogudesse teised loovad sellise ajutise organi, mis liidetakse ametiga, mis ei ole osa ametist. tööjõuameti puhul on väga huvitav see, et sidusrühmad eh, ehk siis sotsiaalpartnerid on osa ametist endast organina ja see on tõesti väga eriline, kui vaadata erinevaid Euroopa Liidu ameteid nii et ühelt poolt härra Berinski mainis seda ka juba, et kas siis äh, on vaja sidusrühmad ja ülejäänud osapooled vaja kaasata äh, ja et kas siis tuleks siis haldusnõukogu ja sidusrühmad omavahel ühendada või mitte, et me võime siin kaotada selle kolmepoolse lähenemise, aga teiselt poolt võib seda selgitada hoopis nii, et me pigem rõhutame siin rohkemgi sotsiaalpartnerite panust ja tähendust ja seda võib vaadata kui positiivset arengut. kui aga jääda nüüd sidusrühmade juurde, siis tuleb arvestada ka sellega, et komisjon komisjoni liikmelisusega. ma ei saa aru, miks peaks sidusrühmana olema Euroopa Komisjon esindatud, siis tuleks mõelda ka selle peale, kuidas nimetatakse ametisse esimees, millal sidusrühm kokku tuleb ja kui vaadata teisi ameteid ja nende sidusrühmi ja nende töökorraldust, siis tuleb välja, et sidusrühmad on eraldi ja sidusrühmasid juhib sidusrühmade esindaja, nii et siin oma kirjalikus ettepanekus tegin ka ettepanekuid selle muutmiseks. ja viimane punkt, olemasolev struktuur asendatakse tööjõu vaba liikumise tehniline komisjon ning ka töötajate lähetamise ekspertide komitee ja samamoodi ka deklareerimata tööplatvorm ning äh, nagu siin juba kolleeg juba ütles, võetakse üle ka Eurose koordineerimise amet. see on siis ettepanek, millega luuakse Tööjõuamet. nüüd et äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimiskomisjon lõpetab oma töö täpselt samuti nagu ka vaba tööjõu vaba liikumise nõuanderühm, aga siis veel üks asi, mida praegusel hetkel ettepanekus ei ole, aga võib eeldada, et äh, tööinspektorite, vanemtööinspektorite komisjon lõpetab ka töö ja neli ametit jätkavad oma tööd. ja nüüd vaatame veel seda pilti ka, nii et selle ameti lisandväärtus oleks siis see, et lihtsustatakse olemasolevat struktuuri. seda on siin pildil hästi näha no siin on punane ring ümber tõmmatud, aga ei ole selge see, kuidas see Tööjõuamet paigutab siis olemasolevasse struktuuri, kui vaadata seda ülesannet, siis ülesanne kattub ja ei ole päris selgelt nüüd ettepanekus öeldud, mis selle kattumisega tehakse. nüüd järeldused. meil on vaja selgust, on vaja ka ülesandeid selgemalt äh, paika panna ja konkreetsemaks muuta ja samamoodi ka institutsioonilist ülesehitust äh, lihtsustada, nii et tõesti, tööjõuamet aitab lihtsustada institutsioonilist struktuuri, aga kas sellest piisab? eriti kui vaadata nüüd äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise äh, administratiivkomisjoni, siis võiks tõesti nüüd küsida, et kas nüüd on aeg põhjalikum struktuur paika panna. saan aru, et administratiivse komisjoni tööst ja kolleeg räägib ka sellest pärastlõunast, pärastlõunal ja ma ei ole tööõiguse ekspert, aga saan aru, et see komisjon toimib hästi ja keegi ei taha seda komisjoni puutuda, aga võib-olla on nüüd aeg mõelda dramaatiliste lahenduste ja muudatuste peale selleks, et lihtsustada ja et meil oleks siis selline lihtsam struktuur, nii et siin on kolm võimalust. et kas Tööjõuametist saab siis selline katuseamet ning üks parlamendiliikmetest äh, täna hommikul isegi toetas seda ja siis tuleb rääkida liikmesriikide ja ametite suhetest ja liikmesriikide pädevusest ja võib-olla see administratiivne komisjon võikski olla see komisjon, mis võtab siis selle katuse, katuseülesande endale. ta on seotud komisjoniga, aga võib-olla tuleks siis ka seda muuta võime siis praegust Tööameti mandaati piirame selleks, et sellest saaks siis tõesti kontrolli ja inspektsiooni amet, sest kui vaadata neid ülesandeid, mida talle soovitakse anda, siis see on laiem kui see, mida Juncker oma kõnes välja pakkus. nii et Tööametile on antud rohkem ülesandeid, nii et võib-olla me peaksime ütlema siin rangemalt, et see puudutab ainult kontrolli, järelevalvet ja inspektsioone ja siis me saame ka selgemalt äh, olemasolevate institutsioonide rolle äh, identifitseerida. aitäh, et andsite meile lühiversioonid oma ettekannetest. aitäh ja vabandust kordan teile kõigile, et te kõik olete kutsutud, mitte ainult parlamendiliikmed, selle komisjoni liikmed kohtumisele, mis algab kell kaks täna pärastlõunal ruumis ASB viis G kolm kuus viis ruumis. tulge kohale, eksperdid on ka kohal ja saavad anda meile siis äh, põhjalikuma ülevaate ilma ajasurveta. siis on ka võimalus esitada küsimusi ja saada rohkem informatsiooni selle kohta, kaugele on tööga jõutud. aitäh teile kõigile. selle eest, et aitasite meil äh, nii kasulikult selle punkti läbi vaadata. järgmine kohtumine toimub seitsmendal juunil kella üheksast kaheteist kolmekümneni. aitäh täna siia tulemast. aitäh teile kõigile